et probleem seisneb selles, et mõista, kuidas Euroopa Liit saaks tõepoolest käituda poliitilise selgrooga. on oluline teada, eh, kuidas viiakse ellu need prioriteedid, mis eilsel üldasjade nõukogul eh, sätestati kas on võimalik, et Euroopa Liit asub ellu viima poliitilist strateegiat selles kriisis või rahuldub sellega, et me oleme teiste organisatsioonide istungite külaliseks meil oli ju ka kriisi ohjamisprogramm välja töötatud, me võtsime selle märtsis vastu, kuid vaatamata sellele on endiselt õhus probleemid. liikmesriikide vahel puudub üksmeel. on terve rida lahendamata küsimusi, ma tahaksin sellest siiski paremini aru saada. kas asi on selles, et see operatsioon leiab aset Liibüa territooriumil. ja kui, siis mil määral reguleeritakse mm, võimaliku jõu kasutamise küsimus, kui me räägime EUFOR äh, Liibüa missioonist. härra Pütikhofer aitäh, härra esimees, räägiksin saksa keeles. tahaksin kohe ka öelda teile, härra Popovski, et ma ei kavatse olla väga viisakas teie suhtes, ma pettusin teis. millised sisemised bürokraatlikud mehhanismid Euroopa välisteenistuses on viinud selleni, et meil on tänase istungi päevakorras kaks eraldiseisvat küsimust, mille arutelu ühteviimine oleks olnud igati loogiline ja mõistlik. kuid see, mida te meile siin praegu siin selgitasite ja rääkisite, siis andke andeks, see oli tõeline diplomaatiline null, te ei öelnud meile mitte midagi. ma annab, tahaksin teile öelda, miks eile üldasjade nõukogus kokkuleppele ei jõutud. Te ütlesite, et jaa, ei otsustatud, sest on probleeme, andke andeks, mis probleemid siis üles jäid, mis probleemid need olid? mis ei korraldatud, miks ei korraldatud briifingut, kui esimesel aprillil võeti vastu kriisi ohjamise meetmete kava, andke andeks, meie kui Euroopa Parlament ei ole võimelised aru saama, miks meid kogu sellest protsessist kõrvale jäetakse või kui midagi on otsustatud, siis tutvustatakse meile seda kõike kui lahjat lurri, jätmata meid igasuguste lihatükkideta nüüd me nüüd absoluutselt ei teagi, kas meie poolt äh, välja töötatud seisukohad on kaasatud või ei, või mis puudutab äh, madalmaade, Saksamaa, Belgia, Rootsi, Leedu seisukohti, kas nad kavatsevad osaleda äh, kriisi ohjamisprogrammis või ei see küsimus on seega lahendamata, lahendamata on ka võimalikud inimõiguste rikkumise küsimused. millised oleksid teie sammud? ja nüüd samamoodi ka äh, nagu meie koosoleku juhataja küsib, andke andeks, kui sõlmid, kumb tuleks sõlmida enne, kas relvarahu, relvavaherahu ja äh, lasta sel juhul äh, Gaddafil lahkuda või vastupidi. kui te tahate, et me teiega koos töötame, siis te peaksite mingid faktid lauale panema härra Van Old. suur tänu. ma arvan, et siin öeldi välja, milline probleem meil tõesti on, siin on kaks küsimust. esimene küsimus puudutab humanitaarabiorganisatsioone, ma arvan, et kõik saavad aru, et humanitaarabi on vaja, kui me vaatame seda, mis toimub Liibüas ja siis on teine küsimus. Euroopa Liidu kaasatus ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika sildi all ja siin ongi probleem, sellepärast et kõik äh, meie jõupingutused püü-, on suunatud sellele, et äh, ÜRO saadaks meile üleskutse teha midagi ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames. me teame, et nädal aega tagasi püüti samasugust silti panna äh, merelisele sekkumisele, säilitamaks mereembargot, kuid liikmesriigid lükkasid selle tagasi, sest see ei ole Euroopa Liidu pädevus. nüüd räägitakse humanitaarabi kohale toimetamisest ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika sildi all ja siin ongi probleem Te olete lihtsalt meeleheitel, et teil oleks äh, uus missioon selle sildiga, nii et kuue kuu pärast või äh, ükskõik millal, kui me oleme juba kõik Liibüa kohta unustanud, siis saate rääkida, et meil oli kakskümmend või kakskümmend üks ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika missionit Mi ja see on täiesti äh, jama, sellepärast et ÜRO ütles konkreetselt, välis- ja julgeolekupoliitika kohtumistel, et äh, nad ei tahtnud Euroopa Liidu kaasatust humanitaarabi kohaletoimetamisel läbi sõjaliste meedete ja nüüd Euroopa Liit võitleb ja kasutab kõiki diplomaatilisi võimalusi, et ÜRO kutsuks teid lõpuks seda tegema. Te soovite meeleheitlikult teha midagi ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika sildi all minu meelest peaks Euroopa Liidus keskenduma sellele, mida me saame tõepoolest kasulikult ära teha, toetamaks teiste organisatsioonide tööd, kui me tahame sõjalisi operatsioone, siis selleks on meil NATO. unustage kogu see jama, me nägime, kuidas president Van Rompuy võttis eelmisel nädalal Strasbourgis sõna ja ta ütles, et ilma Euroopata, ilma Euroopa Liidu sekkumiseta oleks olnud Benghazis veresaun. see on täielik jama ilma Suurbritannia ja Prantsusmaa sekkumiseta oleks seal olnud veresaun. nii et äh, olgem nüüd siin realistlikud. minu jaoks on siin tõeliselt suur probleem selles, et äh, me ei ole realistlikud, te püüate siin luua narratiivi selle kohta, mida tegelikult ei ole olemas ja keegi ei taha seda, aga nad lihtsalt mängivad kaasa, sest nad arvavad, et nad peavad niimoodi käituma me ei too siin midagi, mingisugust lisaväärtust. me lihtsalt kasutame rohkem vahendeid ja see toob endaga kaasa suuremaid kulutusi. me peaksime keskenduma asjadele nagu, sellistele asjadele nagu humanitaarabi, meil on väga head organisatsioonid olemas e, EKO näiteks, mis äh, viib äh, humanitaarabi väga keerulistesse olukordadesse. me ei pea seda tegema julgeoleku ja kaitsepoliitika raames ja öeldi, et ÜRO leiab, et erapooletust ei tohiks kindlasti ohustada. Nad ei taha, et sõjaväeliselt sekkutaks kas me saaksime siis eh, sellest lõksust nüüd siin välja rabeleda, mis me iseendale oleme seadnud? kas me ei saaks keskenduda humanitaarabile ja jätta julgeoleku ja kaitsepoliitika kõrvale? Eh, nagu härra Bütikofer ja teised ütlesid, eh, siis tänu sellele saaks need probleemid lahendatud. ma ei ole eelkõnelejaga veel kunagi olnud samavõrd nõus kui praegu, jah, jätame sõjalise äh, küsimused sinnapaika ja keskendugem siiski humanitaarabile, kuid käesolevas kontekstis on mul kaks küsimust. kõigepealt ma jätkaksin. kas te teate, või kas on kavandatud EUFOR Liibüa koostööd Frontex kaks tuhat üksteist Hermese raames. see on väga oluline küsimus ja on südamel ka härra Donjonil eh, ehk siis teisitisõnu sellele küsimusele lähenemise kaudu saab ilmseks, kas meie jaoks on e, oluline sõjaline osalus või ainult humanitaarabi osale, osutamine. ja minu jaoks toimuks siin teatud prioriteetide nihkumine ja meie abi osutamine nihkuks teistsugusesse valgusesse teine küsimus ja sellele viitab ka nõukogu otsus, et okupatsioonivägede saatmine on täielikul määral välistatud, kuid näiteks Saksa välisministeerium on seisukohal, et kõne alla võiksid tulla ka maavägede lähetamine Liibüasse, kas seda kavandatakse, kas seda äh, võib pidada reaalseks või võimalikuks ja kas maaväed ei tähendaks sel juhul okupatsioonivägesid, aitäh äh,? mul on veel viis sõnavõtusoovi ja ma paluksin, et te väljenduksite lühidalt, euh, selleks et me saaksime aruteluga edasi minna. härra Liisek, palun. <clears throat> Dziękuję bardzo. Rzeczywiście mamy taką... Suur tänu. jah tõesti, tegemist on paradoksaalse olukorraga. Äh, Ahveti komisjonis äh, võtsime vastu härra Koltseeri raporti, mul oli hea meel teha kaastööd sellele raportöörile ja me äh, seoses arvamuse esitamisega, aga samas on olukord praegu selline, nagu ta on. nii et see tähendab seda, et olukord ei vasta sellele, mis on sellesse raportisse kirja pandud. härra Van, kui härra Van Ordenil on õigus, siis tähendab see seda, et me oleme raisanud asjatult väga palju aega. ja ma tahaksin härra Popovski teie käest küsida seda, et oma sõnavõtu alguses te rääkisite koostööst NATO-ga, kas te saaksite meile täpsustada, et milli-, millisel tasandil see koostöö aset leiab ja ma tahaksin teada, et kas on olemas koostöö ka selles osas, mis puudutab äh, tulevik, tulevast stsenaariumit ja nägemust selles osas, et kuidas see olukord edasi areneb. kas on olemas koostöö NATO-ga ja liikmesriikidega ja, ja milline on koostöö ka sõjalises plaanis? härra Paletskis, palun. Äh, äh, suur tänu mina omalt poolt tahaksin esitada küsimuse. kas meil on äh, meie, meie käsutuses ka mingisugused arvulised näitajad Euroopa Liidus, mis puudutavad seda, kuidas on reageerinud äh, ühiskond Liibüas aset leidnud sündmustele kuidas on reageerinud ÜRO suuremad äh, riigid, kas äh, meie ühiskond, meie kodanikud on nende tegevuste poolt või nende vastu, mida me kavatseme Liibüas ette võtta? ja teine küsimus. milline on Venemaa ja Hiina roll, kas me teeme nendega äh, koostööd, üritades leida lahendust Liibüa kriisile, aitäh?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 oleksin tahtnud sõna võtta, kui härra Van Orden ei oleks enne mind rääkinud. Ehm, kas Euroopa on nüüd maha jäänud, reageerides sellele Liibüa kriisile? Ehm, me oleme kõik nõus sellega, et kunagi tuleb leida lahendus sellele olukorrale ja äh, ja me peame võimalikult kiirelt lahenduse leidma, võttes arvesse seda, mis on kirja pandud Lissaboni leppele, leppesse ja meil peab olema olemas ka poliitiline tahe selleks. väga palju kriitikat on olnud, aga selle kriitikaga ei peaks minema nüüd nii kaugele, et me alahindaksime äh, ja ei väärtustaks Euroopa ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. ja seoses Anna Bardani sõnavõtuga tahaksin ma öelda kõigile kolleegidele, et eh, reageerimaks probleemidele, ükskõik milliste probleemidega on tegemist, kas väliskaubandust puudutavate julgeolekut või kaitset, eh, piraatlust puudutavate probleemidega, et Euroopa Liit on see, kes näiteks tuli välja Atlanta operatsiooniga ja see, ja see operatsioon oli tõeline õnnestumine ja NATO äh, sekkus alles hiljem. ja NATO operatsioonid ei olnud sellised ja nii edukad nagu Euroopa Liidu operatsioonid, nii et pidevalt äh, loopida poriga ja hukka mõista Euroopa Liit Liitu ja öelda, et nad ei, Euroopa Liit ei soovi, et tal oleks olemas julgeoleku ja kaitsealane identiteet, ma arvan, et see ei ole sugugi õige. täiesti selge on see, et meil on omad nõrkused, oma nõrgemad punktid, aga me peame selle tööga hakkama saama ja nüüd ma vastaksin Anna Van Ordenile, et kui Churchill äh, Churchill ütles sõja ajal seda, et võib-olla ma ei ole päris lõvi, aga mina pean möö-, äh, aga nüüd ma pean möirgama nagu lõvi nii et võib-olla Euroopa Liidus me ei ole veel päris lõviks kasvanud, aga, aga me peame suutma siiski äh, palju häält teha. suur tänu ja nüüd äh, proua Koomes, palun. aitäh mul on arusaamisraskusi. Euroopa Liit mõtleb praegu käivitada humanitaaroperatsiooni Liibüas, teha, tehes seda ÜVJP raames. kuid seda ju ei ole. praegu on ju erinevates institutsioonides selgunud, et selleks peab kõigepealt olema esitatud otsapoolne taotlus ja seda ju ei ole. seetõttu ma lihtsalt ei mõista, et Euroopa Liidul on ühtäkki vahendid, et viia läbi operatsioon Eh, mida eh, pole taotletudki ajal meil on eh, vaja väl- viia läbi viia olulisi operatsioone milleks meil on ka ÜRO mandaat nagu näiteks Somaalias ja ma saan aru et me tahame võtta endale vastutuse kuid millises millisel õiguslikul alusel see siiski toimub öö, kui ÜRO on käivitanud oma tegevuse, kui tegutseb OTSA, siis me peame jälgima, et oleks tagatud tsiviilelanikkonna julgeolek, me peame rakendama kõiki ÜEJP põhimõtteid eh, selleks, et ellu viia kümnenda märtsi eh, algat-, resolutsioonis algatatu kui on tarvis eh, sõjalisi operatsioone, siis me peaksime alustama relvaembargost. lisaks sellele viitavad eh, tegu-, teatud olulistele sammudele ja võimalikele sammudele ka ÜRO Julgeolekunõukogu poolt vastu võetud resolutsioonid, muuhulgas resolutsioon üks tuhat üheksasada seitsekümmend kolm. me peame Äh, igal juhul äh, rakendama ja käivitama oma ÜVJP printsiibid teatud kindlas õiguslikus raamistikust, muuhulgas selleks, et tagada tsiviilelanikkonna kaitse. ja siis ei ole tegelikult üldse oluline, kus kohas ja kui paljude äh, partneritega me selles küsimuses läbi räägime. me peame rääkima tsiviilelanikkonna kaitsest ja seda tagada aitama kui proua Ashton oleks näiteks tulnud lagedale niisuguse ettepanekuga, et Lissaboni äh, lepinguga kaetud äh, volitustest lähtuvalt äh, oleks asunud välisteenistus tegutsema, haaranud initsiatiivi ja asunud tegutsema, siis oleks olnud ka liikmesriikidel olnud lihtsam ja ühtsem võimalus oma seisukohta avaldada ja mul on väga kahju, et see nii ei olnud ja et proua Ashton initsiatiivi ei haaranud. mulle tahaks, ma tahaksin siiski, härra Popovski, et te meile selgitaksite, kuidas toimub relva tarnimine ülestõusnutele te peaksite meile ka rääkima, milline, need olid nõukogu reaktsioonid, kui eh, kuulati ära Aafrika Liidu poolne initsiatiiv. me ei saa ju lihtsalt kutsuda üles tulevahetust eh, lõpetama lihtsalt selleks, et siis eh, Gaddafi rahvusvahelise kriminaalkohtu ette tuua ja mulle tundub, et Euroopa Liit, et härra Popovski viitas ka sellele, et Euroopa Liit peaks olema kaasatud Liibüa probleemide lahendamisele ka pärast seda, kui Gaddafi on lahkunud, kas me hakkame selleks valitsusametnikke ette valmistama, aitäh! Thank you, Mr President uh,. Mr Popovski. aitäh, härra Popovski. ma olen pisut segaduses. juba kolmandat korda arutame me teiega siin Libüa küsimust ja meil ei ole konkreetseid vastuseid veel. minu küsimus on, milline on Euroopa Liidu eesmärk selle operatsiooniga? kas see on režiimi muuta, Gaddafi kukutada või temaga läbi rääkida, sest et selline operatiivne segadus võib olla väga kahjulik. tundub, et olukord Liibüas on selline, et mitte keegi ei suuda seda sõda võita. opositsioon ei ole siiamaani suutnud kasutada ära lääneriikide sekkumist ja tulemuseks on see, et on suur risk, et konflikt kestab väga kaua, mis viib läbikukkunud riigini, me oleme juba seda mitmel kohal näinud, või siis tekib mingisugune muu keeruline olukord. kas teil on mingisugune konkreetne stsenaarium, kas teil on mingisuguseid konkreetseid vastuseid selle kohta, mida välisteenistus näeb eesmärgina selles konfliktis, aitäh? jah, merci, beaucoup de questions. suur tänu, palju küsimusi, palju sõnavõtte kõigepealt äh, härra Popovski, teil on sõna ütleme kümnekonnaks minutiks. <clears throat> väljakutse on märkimisväärne, kuid ma püüan anda oma parima. püüan äh, küsimusi grupeerida pisut, et äh, struktureeritumalt vastata, kuid kõigepealt ÜRO hindamise küsimus. ÜRO on tõepoolest paljudes kohtades kohal, kuid mitte kõikjal ja meie poolt esindab Euroopa Liidu ECO peadirektoraat, mis ratas sõltume kõik olemasolevatest allikatest ja ka teised humanitaarabiorganisatsioonid nagu Punane Rist või Piiriteta Arstid. küsimus lahingugruppide kohta, me ei ole veel sellisesse staadiumisse jõudnud, nii et me ei tea, milliseid vahendeid me vajame meil võib olla spetsiifilisi vahendeid, mida tagavad tõepoolest lahingugrupid, kuid meil võib olla ka vaja midagi muud. kõigepealt me peaksime kaardistama vastavad jõud, mis on meie käsutuses ja pärast seda keskenduma äh, komandole ja seda ei ole veel tehtud. mis puudutab Euroopa Liidu seisukohta, äh, Muammar Gaddafi kohta, siis äh, eile võeti vastu nõukogu järeldused, et Muammar Gaddafi peaks äh, võimust loobuma ja Aafrika Liidu tegevuskava ei kiidetud ühehäälselt heaks. Benghazi nõukogu poolt, sest äh, nemad tahavad, et Gaddafi lahkuks kohe, nad ei taha Gaddafiga läbi rääkida. Euroopa Liidu välisministrid rääkisid äh, üleminekunõukogu läbirääkijaga, äh, esindajaga läbi eile Luksemburgis ja tema seisukoht oli väga konkreetne, ma ei saa siin kahjuks teile rohkem detaile tuua, sest ma ei osalenud sellel kohtumisel muidugi me võime spekuleerida erinevate stsenaariumite üle, me äh, kaalume neid. ma arvan, et äh, on selge, et me tahame vältida keerulist olukorda, kuid kui sõda kestab pikka aega, siis on keeruline ette näha, kuidas see lõpeb nagu ma olen aru saanud, äh, räägivad ka koalitsiooniriigid Dohas sellel samal teemal. ka meie planeerijad kaaluvad erinevaid stsenaariume ja äh, võtavad neid äh, selle nädala lõpus ka vastu, et näha ette erinevaid olukordi pärast sõja lõppu. põgenike küsimusest. ka sellest on räägitud, siseministrid rääkisid sellel teemal eelmisel nädalal ja see on väga poliitiline küsimus, liikmesriikidel on solidaarsusprintsiibi rakendamise kohta erinevad seisukohad, ma ei taha siin pikemalt seda kommenteerida, see ei ole minu pädevus, kuid seda teemat arutatakse vastavates kogudes. ja siit kohe Frontexi küsimus Frontexilt ei ole äh, palutud äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika meetmete tugevdamist ja seda ei ole ka vaja, sest Frontexi mandaat on väga selge. ma ei vasta küsimustele täpselt järjekorras, kuid äh, siin öeldi väga selgelt välja oma seisukoht julgeoleku kaitsepoliitika kohta. kuid me püüame teha seda siiski selles raamistikus, mis liikmesriigid on meile seadnud, me ei lähe kaugemale, kui liikmesriigid on valmis minema. liikmesriigid arutasid selle üle ja mõned tahtsid näiteks, et et äh, Euroopa Liit kaaluks relvaembargo tugevdamist, kuid meil ei olnud selles suhtes konsensust, sest teised liikmesriigid ei soovinud seda, sellepärast me keskendamegi, keskendumegi humanitaarabile. ma ei ütle, et me surume siin otsad peale, sest proua Eimas saatis äh, kirja proua Ashtonile võimaliku äh, sõjalise abi osas, äh, seda ei jäetud välja, kuid see on viimane võimalus, nii et me tahame olla valmis selleks, kui selline palve saadetakse. Need on needsamad äh, riiklikud vahendid palun laske härra Popovskil vastata, ma arvan, et kõigil oli võimalus oma seisukohti väljendada. me ju pealegi teame, millised teie seisukohad on. tõepoolest, ressursid on väga olulised ja meie suhetes NATO-ga, mille, NATO-ga, mille juurde ma tahaksin samuti veel tagasi tulla, mm, on mm, meie eesmärgiks mm, mitte tekitada olukorda, kus me peame võistlema NATO-ga sõjaväeliste ressursside pärast, vaid äh, siiski üksteist toetada. planeerimine jätkub ja me püüdsime ajapiire kitsendada ja püüa, püüda olla võimalikult kiiresti reageerimisvalmis ist, ich nehme es nicht, nicht übel, ich, ich tue mein Bestes. Äh, äh. ma püüan parimat. ma olen alati valmis teie ette esinema tulema ja mitte ainult mina, vaid ka teised kolleegid, iga kord siis, kui me seda kasulikuks peame. ma ei saa teie küsimustele selgelt vastata, sellepärast me pole veel nii kaugel selleks, et täp-, sest me täpselt veel ei tea, mida meil tegelikult koha peal vaja läheb. mis rata oleks tõepoolest just see koht, kus Euroopa, kuhu Euroopa Liit võiks oma humanitaarabi panustada seda me peame ka tulevikus silmas ja kuna ma nüüd juba ka saksa keeles alustasin, siis oli meil küsimus siin ka Hermes kahe tuhande üheteistkümnest. jah, Frontex signaliseeris meile vajadust selleks, et me eraldaksime neile ÜVJP vahendeid okupatsiooniväed on tõepoolest välistatud, see on ka sõnaselgelt sätestatud ÜRO resolutsioonis, kuid ei saa välistada, et teatud aktsioonid leiavad al-, aset ka mandril ehk siis maismaal, kas siis Tuneesias või Egiptuses, nimetan neid kaks riiki sellepärast, et oleme omavahel tihedas kontaktis Äh, sest et me püüame saavutada nendega kokkulepet, et nad oleksid mei-, nõus meid toetama selle operatsiooni läbiviimisel. see tähendab seda, et äh, maavägede üksusi ei saa võrdsustada, neile ei saa, neile ei saa seada võrdusmärki okupatsioonivägedega to też jest kwestia pewnej zasady. Ja nüüd koostööst ÜRO ja NATO-ga. see koostöö kulgeb väga edukalt, väga erinevatel tasanditel. proua Ashton kohtus möödunud esmaspäeval ÜRO peasekretäriga arvamuste vahetuseks. samuti käsitleti äh, NATO öö, äh, jõudude kasutamist ja Euroopa Liidu valmisolekut nendes protsessides osaleda. kuid see ei olnud meie mõttevahetuse peateema. nagu juba öeldud, me töötame väga tihedalt koos NATO-ga me vahetame teavet, me oleme kursis uusimaga ja proua Ashton osales vastaval NATO kohtumisel Berliinis. see toimus reedel. Berliinis pöörati eh, suurt tähelepanu olukorrale Liibüas. Perhaps there, there was some um, in, I mean in the mis eh, puutub eh, teiste riikide seisukohti, siis seal on viidud läbi uuringuid, kuid äh, Eurobaromeetris küll midagi konkreetset selle kohta ei olnud. Hiina ja Venemaaga oleme ka kontekst, kontaktis olnud, kuid ähm, pigem just äh, ju ÜRO Julgeolekunõukogu kontekstis me kaalume kahepoolseid kohtumisi ja proua Ashton peaks nende riikide esindajatega kohtuma järgmistel päevadel ja Liibüa on üks peamistest teemadest, mille üle arutletakse. mis puudutab ähm, mässajate varustamist, siis ähm, mõned liikmesriigid on oma seisukohta väljendanud, kuid Euroopa Liidus ei ole seisukohta, mis oleks ühtne äh, embargo on jõus ja seal ei ole kirjas, et me saame relvi saata ühele konflikti poolele, kuid mitte teisele. nii et hetkel ei ole selle kohta vastu võetud otsust. Euroopa Liidu algatus on selline, et me arutame selle üle, kas seda saab kasutada alusena, et seda olukorda parandada ja selle üle arutatakse Kairos meie eksperdid püüavad välja töötada erinevaid stsenaariume sõjajärgses faasis, nii et meil on juba teatud kogemusi Kongos või Lähis-Idas või Balkani riikides, mida saab ära kasutada. nii et tõepoolest me kaalume kodanike kaasamist ühiskonna reformimiseks ja see on osa meie reageerimisest olukorrale Liibüas sõjajärgses faasis. ja lõpuks äh, režiimi muutusest ma ütlesin, et äh, Muammar Gaddafi koha pealt on Euroopa Liidu seisukoht väga selge, ta peab tagasi astuma, kuid otsus äh, riigi tuleviku kohta on Liibüa elanike käes. Te teate, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigis on erinev seisukoht, mis puudustab üle, puudutab üleminekunõukogu äh, tunnustamist, kuid vähemalt tunnustame me teda ametliku läbirääkimispartnerina ja seda otsustasid eile välisministrid Luksemburgis, aitäh me ei alusta uuesti aruteluga, sellepärast et meie päevakord on väga tihe täna, aga üks märkus. Uh, Te ei vastanud härra Butikoferi küsimusele plaani muutmise kohta. me loodame, et välisteenistus reageerib äh, nii, nagu meie seda soovime. kaks märkust. härra Popovski. kahjuks ei andnud te mulle seda informatsiooni, mida ma oleksin soovinud ja mida ma nägin, on see, et, et Euroopa Liit on, näitab üles teatud skisofroonilist suhtumist, samasugust nagu Obama. minu meelest ei ole Euroopa Liidul seni tegevusvõimelist seisukohta. teine asi, mida te ütlesite, mida me tegelikult kavandame? andke andeks, mis raata on tegelik eesmärk ma tulen selle peale ka ise, sellepärast ma küsisingi teie käest seda. aga minu küsimusele te ei vastanud, te ei öelnud, kui tõsiselt te sellesse suhtute. kui me kasutame nõukogu dokumente, siis on meil vaja otsuse ja missiooni vahel aega kümme päeva see on tegelikult suhteliselt reaalne ajavahemik, mille vältelt saab mis raatas midagi ette võtta. kui me aga mitte midagi ette ei võta, siis kulub nädalaid, kuid enne kui me tegutsema asu-, asume ja siis andke andeks, on meie tegevus hambutu ja ei suuda tagada püstitatud eesmärki. meil on ja siis me oleme hädas ja ei tule toime. andke andeks, sellesse ei saa tõsiselt suhtuda, see ei ole tõsiseltvõetav tegutsemise lähtealus ja meie kui parlament ei saa sellega nõus olla. soo, tahtsin teile veel ette lugeda. Spiegel Online'is on järgmine uudis kindrali andmetel alustas NATO maavägede rakendamise ettevalmistusega juba praegu. sellest võib olla kasuks selleks, et tagada äh, maavägede äh, varustamise küsimuse lahendamine maavägede võimaliku juhina vaadeldakse äh, kindral Langet me peame seda kõike ette valmistama, rõhutas NATO kindral, sellepärast et kui seda vaja läheb, siis me peame valmis olema. see, andke andeks, ja tegutsetakse vaatamata sellele, et teie räägite meile, et NATO pole esitanud, ÜRO pole esitanud vastavat taotlust ja te sunnite meid astuma äh, konkurentsi NATO äh, ja NATO ja Euroopa Liit sunnitakse omavahelisse konkurentsi. olgu need nüüd siis lõppsõnaks sellele arutelule kolm nädalat tagasi me rääkisime ettevaatlikult planeerimisest, nüüd me näeme, et tundub, et see plaanide tegemine ei ole ikkagi veel lõpule jõudnud ja väga keeruline on poliitilist otsust vastu võtta, aga mul on ikka väga raske aru saada sellest, et me ei ole nüüd äh, lõpetanud seda planeerimist jah, et poliitiline otsus, mille liikmesriigid vastu võtavad, et selle vastuvõtmine on keeruline, me kõik oleme teadlikud sellest. aga ma ei saa siiski aru, kuidas nüüd pära-, kolm nädalat hiljem me ei ole suutnud nende plaanide paikapanemisega kaugemale jõuda. nii et ma loodan, et et järgmine kord me suudame ühele poole saada selle, selle teemaga või vähemalt need plaanid oleme suutnud paika panna ja, ja suutnud seda teha tõhusalt ja efektiivselt. ja äh, tegemist on tõesti tõsise, tõsise probleemiga, millele viitas ka härra Van Orden, et äh, no näiteks olukord Benghazis, et see oli siis riigi, riigisisene otsus, mis asjad paika pani, aga nüüd, mis puudutab Miss Raadot, siis taaskord, et et on, siseriiklikult pannakse need asjad paika, aga Euroopa Liidu seisukohalt ei ole see rahuldav. nii et tõesti, on tekkinud küsimus seoses kõigi nende protsessidega, mis on äh, käigus ja tõesti on imelik see, et kolm nädalat pärast seda, kui leidis aset meie teine kuulamine, ei ole selle planeerimise küsimusega ühele poole saadud. suur tänu ja peatse kohtumiseni! Euh, ja nüüd me läheme edasi proua Arnuga Euroopa Kaitseagentuurist. Bien, chers collègues. kallid kolleegid. Läheme edasi oma tööga ja nüüd on meie külaliseks Claude Francois Arnoux, kes alles hiljuti nimetati Euroopa Kaitseagentuuri tegevdirektoriks ja ma tunnistan teile, et ma oleksin soovinud kohtuda temaga, kui tema endisel ametikohal, kus ta tegeles just kriisi ohjamisega, sellepärast et me oleme väga palju rääkinud just Liibüa kriisi ohjamisest ja võib-olla ta ütleks meile ka selle kohta paar sõna. ah ei, noh, ma vähemalt proovisin, üritasin. ja ja tõesti, ma arvan, et äh, ka teis on tekitanud frustre-, frustratsiooni need vastused, mis me oleme sellele küsimusele saanud. aga nüüd me räägime Euroopa Kaitseagentuurist ja räägime äh, praegustest probleemidest, eelarvega seonduvatest probleemidest, mis puudutavad kõiki liikmesriike, mis puudutavad kõiki äh, agentuuri programme ja tema suutlikkust neid programme ellu viia ja selles Äh, agentuur on pidanud oma tegevuses ka seda kriisi konteksti arvesse võtma ja väga tähtis on tea-, äh, teada, millised on teie seisukohad, millised, milline on teie esmane mulje, olles nüüd arutanud e-, agentuuri eelarve küsimusi ja millised on need tehnilised probleemid, mis on aktuaalsed praegu, näiteks äh, suhted agentuuri ja teiste institutsioonide, organisatsioonide vahel ja võib-olla ütlete paar sõna ka nende käimasolevate programmide kohta ja ütlete, kui kaugele, räägite, kui kaugele te olete nüüd jõudnud öö, oma töös tegevdirektorina, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees minu jaoks on see suur au ja suur rõõm kohtuda teiega siin nüüd olla sellel uuel ametikohal ja ma loodan, et eh, te annate mulle andeks, et ma ei puuduta neid küsimusi, mis enam minu pädevusse ei eh, kuulu ja nüüd ma keskendun kogu oma energia Euroopa Kaitseagentuurile ja muidugi seal on tegemist äh, teemadega, mis ei ole nii põletavad, nii aktuaalsed, aga see tähendab seda, meie töö äh, seisneb selles, et tulevikku ette valmistada, me peame olema suutelised hakkama saama selliste olukordadega, mida te käsitlete regulaarselt siin äh, selles selles, selles komisjonis, et ka see on meie Kaitseagentuuri tegevus ja kui te räägite kriisist, siis see kriis puudutab meie, meie eelarvet, nii et üldiselt see kontekst, mida te kirjeldasite, on õige, meie eelarve on äh, vähenenud ja väga paljud liikmesriigid äh, on jäänud alla kahe protsendi, kahe protsendi, mida peetakse soovitavaks tasemeks äh, kaitse-eelarvele ja ja teie tänane arutelu äh, illustreerib ka seda väga, väga hästi. ja ohud, ebastabiilsus, äh, vaid äh, vastupidi, suureneb ja väga paljud dramaatilised olukorrad on selle illustratsiooniks. Te rääkisite siin Liibüa küsimusest, kui me mõtleme selle peale, mis on Jaapanis, Jaapanis juhtunud, olnud ja et ükskõik millisest kriisist me ka ei räägiks, me, me peame, meil peab olema alati nii ka sõjaline suutlikkus, sõjaline võimsus kui ka tehnoloogiline võimsus vastu seista äh, sellistele kriisidele, ükskõik kas siis äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames, nii et kaitse-eelarve väheneb, kriise on järjest rohkem, mitte vähem ja äh, lahendused ei ole sugugi äh, kriisi ohjamise osas mitte ainult äh, sõjalised ja me näeme seda ka Euroopa Liidu tegevuses, et milline on see raamistik, mille raames Euroopa Liit üritab leida vastuse sellistele kriit-, kriisidele, seda nii sõja, läbi sõjalise tegevuse kui ka ähm, äh, kui ka muudes raamu, raamistikes väga ähm, näiteks merepiiride kaitse ja kontroll on väga heaks äh, näiteks, et, et see on nii äh, tsiviil, puudutab nii tsiviiloperatsioone kui ka sõjalisi operatsioone. ja te rääkisite sellest, et et agentuuril on praeguses olukorras uus roll. see agentuur on tegelikult päris noor, sellepärast et loodi ta alles kuus aastat tagasi ja äh, loodi ta enne, kui äh, Lissaboni lepe ratifitseeriti. ja ja erinevalt välisteenistuse inimestest mina võin öelda, et ma asusin juhtima agentuuri, mis oli juba olemas, meeskonnad on paika pandud, nad toimivad ja äh, seda tänu minu eelkäijatele. ja mis mina võin öelda, on see, et mul on au üle võtta, olnud üle võtta see suurepärane instrument, vahend, ta on küll väike tege-, tegemist on väikesearvulise meeskonnaga, aga kes on väga pädev, jah, tema eelarve on vähenenud, võib-olla ma tulen selle juurde veel, veel tagasi, ütlen paar sõna meie eelarve kohta, aga me üritame olla võimalikult tõhusad ja teha rohkem meie suu-, suhteliselt piiratud vahenditega, nii et see ongi see, mis iseloomustab meie agentuuri ja äh, mis me võime öelda meie agent, äh, agentuuri kohta, et meie struktuurimuudatused ei ole õnneks väga dram-, äh, dramaatilised olnud, et praegu on tegemist teatud staatus quo olukorraga. ja mis on veel väga tähtis ja mida peaks võib-olla ka rõhutama, on see, ja mida teinekord unustatakse seoses selle agentuuriga, et see on selline instrument, mis võimaldab a la carte lahenduste, lahenduste raames töötada kui me räägime fundamentaaluuringutest, tööstusest, kõigist äh, sertifitseerimise, standardimise äh, küsimustest, äh, siis on see niimoodi parem ka liikmesriikide jaoks. ja teinekord unustatakse ära ka see, et meil on, et meie agentuur võimaldab töötada just nende liikmesriikidega, kes on valmis osalema selles töös. et kui neid liikmesriike on kaks, siis neid on kaks, kui neid on neli, siis neid on neli. nii et agentuuri struktuur on selline ja teinekord oma et me teeme koostööd just nende liikmesriikidega, kes on valmis, kellel on vajalikud vahendid, kellel on vajalikud ressursid just selle, selle töö tegemiseks. nii et meil on väga pädev meeskond ja kes vastab just sellele nõudmisele, ta nimetatakse cost effectiveness. jah, sõjalise võimekuse küsi-, sõjalist võimekust puudutavat küsimust, on siseriiklikud küsimused, siseriiklikus pädevuses olevad küsimused ja seda me ei vaidlusta. meie roll on olla toetajaks, abistada, me mitte mingil juhul ei soovi liikmesriikide ame, asemel kaitseküsimusi planeerida või suunata Äh, inglise keeles teinekord öeldakse dating agencies, äh, et ma ei tea, kas see on nüüd just väga ilus väljend, aga tegelikult me võime tõesti öelda, et see meie agentuur on selline koht, kus liikmesriigid saavad omavahel kohtuda ja ma selleks, et koos tegutseda ja vastavalt siis vajadustele, äh, vajadustele, mis neil antud hetkel on. ma arvan, et milles seisneb aga agentuuri uus roll, on just see, et Belgia eesistumise ajal Gentis meie kaitseministrid ütlesid ka selle välja ja kordasid seda ka Budapestis, on see, et meie prioriteediks, arvesse võttes eelarve olukorda ja rahvusvahelist olukorda, on, et me suudaksime teha rohkem vähemate vahenditega ja selleks, et me seda suudaksime, on vaja omavahel tihedamat koostööd teha ja, ja minu jaoks, mis on tähtis, on just see, et agentuur oleks just abistaks ja toetaks just selles osas, siis seda pulling and cheering. alati, kui me tutvustame agentuuri, siis äh, toome ka teatud näiteid, et kui näiteks me teame, et mis puudutab erinevaid Euroopa Liidu operatsioone või ÜRO või NATO operatsioone, siis näiteks ütleme, operatsioonid, kus kasutatakse helikoptereid, on mm, need, millega seoses on kõige rohkem probleeme, et meil on vaja just selliseid helikoptereid, mis vastaks teatud olukorrale, no näiteks äh, kasutamaks neid äh, Afganistanis, just selliste operatsioonide raames me kasutame seda pulling and sharing. nii et üritame leida midagi võimalikult konkreetset ja tõhusat, nii et et agentuuri raames äh, siis liikmesriigid võivad öö, omalt poolt pakkuda just seda, mida nad peavad vajalikuks ja mis on ja väga hea, see on just väga heaks ilus, ilus, kuidas illustreerida eh, koostööd, koostööd Euroopa Liidus või eh, kõik või ka NATO-ga. üks näide veel pulling and sharing kohta, eh, taaskord Afganistan. see puudutab teadusuuringuid tehnoloogia osas ja puudutab see isetehtud lõhkeseadeldiste analüüsi ja vastavat laboratooriumit. agentuur on vastava uurimise läbi viinud, hispaanlased on paika äh, ellu kutsunud selle laboratooriumi ja Prantsusmaa on seda, kes, see, kes hakkab seda Afganistanis kasutama koos teistega, nii et ko-, ja puudutab see siis kohtuekspertiisi äh, laboratooriumit ega mul oleks veel väga palju teisigi näiteid, aga nad ei ole võib-olla nii kõnekad. aga tuginedes nendele operatsioonidele, mis me läbi viime, üritame me paika panna võimalikult tõhusa ja hea pla-, platvormi ja see tähendab ka näiteks logistika osas suurt kokkuhoidu ja see võimaldab meil saada vahendeid teiste projektide jaoks. teine prioriteet, et ta on väga tähtis ja me aitame kaitseministeeriumeid täpselt paika panna, millised nende vajadused on ja seda läbi erinevate ühiste, e-, erinevate ühenduse programmide üks programm, mille ma, mille ma võin siinkohal tähel, tähelepanu juhtida, mis on, on üks tähtsamaid, on Caesari programm, tegemist on tõesti revolutsioonilise programmiga lennunduses ja revolutsioonilise programmiga Euroopa taeva jaoks, sellel on ka väga ulatuslik mõju ulatusliku mõjuga kaitseministeeriumitele ja seda nii tehnika poole pealt kui ka eh, menetluse või protsessi poole pealt ja me oleme juba erinevate osapooltega ühendust, ühendust võtnud Cäsari komisjonis. ja meie eesmärgiks on see, et kõik, kes peavad selle tehnikaga tegelema lähiaastatel, et nad paneksid täpselt paika selle, et mida nad soovivad sellelt Caesarilt saada, aga mida nad võiksid ka omalt poolt pakkuda. millised on need nendepoolsed lahendused, mida välja pakkuda? ja taaskord ma räägiksin suhetest NATO-ga, näiteks äh, mis puudutab äh, lennundust äh, ja vastavat tehnikat NATO-s ja NATO vastavaid missioone, et me võtaksime ka kõiki neid vahendeid ja kogu seda tehnikat arvesse, mis olemas on. ja kaitseagentuur ongi just see koht, kus omavahel kohtuvad siis äh, nii NATO kui ka liikmesriigid ja sellega on nõustunud kõik, äh, nii NATO kui ka Caesari programm, et see on, et selline viis on just kõige tõhusam toimimisviis. Äh, tahaksin rääkida veel mõningatest valdkondadest, lihtsalt nimetada nad ilma erilise tehnilistesse detailidesse laskumata et ma arvan, et tähtis oleks nendest rääkida, sellepärast et see vastab, see puudutab selliseid valdkondi, kus ka parlamendil on võtmeroll. näiteks teadusuuringud ja tehnoloogia. jah me räägime hetkeolukorrast tihti ja, ja jätame tihti teisele, teisele plaanile teadusuuringud ja see, aga selles osas meie teeme tihedat koostööd komisjoniga ja komisjon omakorda teeb tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selles osas, et kuidas oleks võimalik äh, just edendada teadusuuringuid äh, kuidas paika panna see vastav sünergia. ja selles osas on Euroopa Kaitseagentuurile komisjonil tihe koostöö. et tagamaks seda, et, et oleks võimalikult äh, tugev sünergia nii tsiviilprogrammide kui sõjaliste programmide vahel ja seda eriti just teadusuuringute ja arendustegevuse osas. näiteks üks küsimus, mis on esimesel lugemisel parlamendis, on raadiosageduste küsimus, mis on väga, väga tähtis kaitseministeeriumite jaoks, inglise keeles on see siis raadiospektrum ja üks valdkond, kus me väga tihedat koostööd soovime teha komisjoniga, on, on just arvestades seda, et komisjon on meil lepingute üle järelevalvet teost, järelevalve teostajaks ja puudutab see küsimus riigihankeid, mis on väga tähtis meie kaitseministeeriumite jaoks milline on õige ja hea tasakaal ühelt poolt, et et, et võib-olla ma rõhutasin jah, minu jaoks äh, on väga tähtis ka see, et me teavitame ministreid sellest, mis me teeme, millised otsused meie haldusnõukogus vastu võetakse ja väga tähtis on seda, et me just, meie jaoks on väga tähtis arvesse võtta nende muresid ja nende soove. meie sooviks on äh, edendada suhtlust kõigi huvitatud äh, asja pool, asjaosalistega, kõigi erinevate struktuuridega nii nõukogus kui komisjonis. komisjonist ma juba rääkisin pikemalt, näiteks mis puudutab koostööd välisteenistusega, siis me teeme nendega koostööd äh, nõukogu ettevalmistamiseks. ise te, te, ka teie rääkisite Okaarist, ka meie jaoks on see teema prioriteetseks väga tähtis on see, mida me suudame ära teha teadusuuringute ja arendustegevuse koha pealt, aga, aga agentuur ei tegele relvastusprogrammidega, OCCAR on see, kes tegeleb relvastusprogrammidega. ja seetõttu on väga tähtis, et me koordineerime omavahelist tegevust ja seetõttu on väga tähtis Äh, meie omavahelise suhtluse koostöö paikapanemine. Äh, Euroopa lennuohutusagentuuriga koostöö, kosmoseagentuuriga äh, koostöö on väga tähtis meie jaoks. ja viimane partner, ta ei ole sugugi mitte kõige vähem tähtis, aga Äh, see on siis NATO, meie agentuur ja NATO omavahelised suhted juba äh, varasemalt olid väga ulet-, ulatuslikud äh, kindral Abriali ajal. teeme tihedat koostööd NATO esindajatega, kes on siin kohapeal, kindral Abrialiga, kui ma nüüd rääkisin Caesarist ja rääkisin Euroopa ühtsest taevast, siis ka nendes valdkondades on väga tähtis koostöö NATO peastaabiga. nii et te teate kindlasti, millised on need põhilised äh, koostöövaldkonnad NATO-ga, ma rääkisin äh, lõhkeseadeldistest, isevalmistatud lõhkeseadeldistest, meditsiiniabist, äh, siis bakterioloogiline ja keemiline kaitse et need on need valdkonnas, kus meie koostöö järjest tiheneb ja muidugi siis ka kaitse küberrünnak, rünnakute vastu. ja kolmandate osapoolte huvi meie vastu on öö, väga ulatuslik. näiteks Pentagoni number, number öö, kaks külastas öö, meie kaitse, kaitseagentuuri, mõistmaks täpsemalt, milline on meie agent, agentuuri roll ja väga palju on just selliseid, selliseid visiite ja me oleme alati valmis selliseks dialoogiks, kõik on alati teretulnud. Mm ja puudutas see just kogemuste vahetamist ekspordi osas ja ka seadusandluse osas. ja näiteks ka Ukraina ja teised partnerid on omapoolset huvi üles näidanud. et ma piirduksingi sellega, kui te nõus olete, sest ma arvan, et teil on kindlasti mulle ka küsimusi. esimest korda oma karjääri äh, jooksul ma veendun selles, et tõesti äh, teavitamine, kommunikatsioon on väga tähtis, et kindlasti oli see varem ka tähtis, aga, aga mina ei olnud just selle kommunikatsiooni esiliinil. aga äh, Kaitseagentuuri jaoks on see tõesti väga tähtis, aga ta ei ole, seda ei ole kõige lihtsam teha, et teinekord öeldakse, et agentuur killustab oma tegevust, oma jõupingutusi, aga võib-olla tõesti on see nii täiesti selge on see, et kaitsetehnoloogia küsimustes ja kaitseküsimustes jah, me peame suutma katta kõik valdkonnad. ja mina, mina ususin sellele, sellele kohale ja mul oli see eelarvamus, et, et see tegevus on teatud mõttes killustunud aga samas me ei saa sugugi öelda, et me peame siin pühenduma äh, küberkaitsele ja unustama ära selle, mis puudutab lihtsaid äh, sõdureid. aga väga tähtis on see, et me edastaksime sõnumi, mis oleks mõistetav ja selge. ja liikmesriigid, kui nad äh, pöörduvad agentuur, et siis ei tohi unustada ka seda, et meie eelarveks on kolmkümmend miljonit eurot ja üheksa miljonit operatiiveelarve. aga seetõttu on see, selle võrra tähtsam see, mis liikmesriigid on valmis panustama omalt poolt. ja eh, näiteks liikmesriikide poolne panus on olnud läbi konkreetsete projektide kakssada miljonit eurot nii et see puudutas siis selliseid projekte, milles nad soovisid osaleda ja millele äh, ja mille jaoks nad äh, siis omapoolseid vahendeid äh, eraldasid. ja kui ma räägin kommunikatsioonist, siis kommunikatsioon, see ei tähenda ainult seda, et meie midagi ütleme, vaid see tähendab dialoogi, suhtlust meie partneritega nii et minu jaoks on koostöö liikmesriikidega, kaitseministeeriumitega väga tähtis, aga mitte ainult kaitseministeeriumitega, vaid ka tööstusringkondadega, parlamendisaadikutega. nii et ma arvan, et see ongi meie edu võtmeks ja dialoog teiega on väga-väga tähtis ka selles osas. aitäh! suur tänu! meie jaoks on väga huvitav äh, see, äh, kui meil on võimalikult sagedasi kontakte Euroopa Kaitseagentuuriga. ja mul on äh, üks küsimus, muidugi ma ei oota teilt mingit poliitilist vastust, selle tegemist on väga ähm, poliitilise küsimusega. tahtsin esitada küsimuse suhete kohta Türgiga. ma ei taha siin mingit konkreetset vastust, kuid mis puudutab äh, Türgit, siis äh, millised on kolmandad riigid, kes äh, osalevad kaitseagentuurist, te siin mainisite kolmandaid riike, kuid kui üks kolmas riik osaleb kaitseagentuuri tegevuses, siis mida see täpselt tähendab, mida see täpselt katab? suur tänu et te küsimuse just niimoodi esitasite. kolmandad riigid, kes osalevad administratiivtegevuses, tegelikult on siin ainult meil Norra. ja minu ametisse asumisest peale toimub asi niimoodi, et meil on nõukogu kohtumine siin meil on äh, osalevad liikmed äh, ilma äh, Taanita siis ja kohtumisel on ka Norra ja võimalus on kutsuda Norrat teatud kohtumistele. ja samamoodi kutsuti ka NATO asepeasekretär teatud kohtumistele äh, nii et praegu püüame äh, sarnast lepet sõlmida ka Šveitsiga, tegemist on väga pikaajalise protsessiga. siin ei ole poliitilisi raskusi, kuid äh, tegemist on üldiselt väga keeruliste läbirääkimistega. Äh, mainisite Türgit. praegu on see küsimus nõukogu ees, nii et minu jaoks ei ole mingit probleemi sellele küsimusele vastata oluline on leida võimalus äh, rajada häid suhteid, ma kohtusin Türgi suursaadikuga äh, ma arvan, et oluline on, et meil oleksid head suhted äh, ja et need suhted oleksid nii pragmaatilised kui võimalikud kaitsevaldkonnas, kaasa arvatud ka mm, võimaluste valdkond. Äh, Türgiga on meil mitmeid äh, koostöövõimalusi, täiesti pragmaatilisi. nii et mitmed kolmandad riigid on näidanud üles oma head tahet, näiteks Ukraina eile alles väljendas ka Serbia oma huvi meil on leppeid ka kolmandate organisatsioonidega nagu OCCAR, Euroopa Kosmoseagentuur. me viimasega sõlmisime just hiljuti leppe. suur tänu selle täpsuste eest, täpsustuste eest, palun Anna Koomas. suur tänu, et te siin olete ja mul on väga hea meel, et te olete Kaitseagentuuri juht mul on teatud kogemus koostöö vallas kaitseagentuuriga, eriti siis, kui konsulteerisin kaitseagentuuriga Euroopa Liidu tegevuskava raporti äh, väljatöötamise asjus äh, tuumaõnnetuste vallas või keemia või bioloogiliste õnnetuste vallas. ma arvan, et teil on need omadused olemas, mis on vajalikud just äh, kommunikeerumiseks ja mida Kaitseagentuur on kindlasti tarvis. tahaksin teilt küsida, mm, ma mäletan, kui proua Ashton tuli oma kuulamisele et määrataks, et ametisse määrataks, siis esitati mm, küsimus Kaitseagentuuri kohta ja proua Ashton vastas, et ta püüab kõrvaldada probleemid, mis Kaitseagentuuril olid mitmeaastase eelarve osas ja nii edasi, et Kaitseagentuur saaks pikaajaliselt planeerida äh, oma tegevust ja oma koostööd, eriti just kaitseministeeriumitega. proua Ashton ütles, et ta ei olnud veendunud, et tegemist on prioriteetse küsimusega. kas teie kogemus, teie eelnev töökoht ja praegune töökoht on teile näidanud, et olukord on muutunud ja näiteks lepe Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel just äh, finantsraskuste osas, kas äh, ja finantshaldamise osas, kas äh, siin äh, on juba olukord muutunud, kas Kaitseagentuur on välja arendamas programme, ideid, konkreetseid projekte, mis muudaksid kulutusi ratsionaalsemaks ja et need suunatakse, vahendid suunatakse just prioriteetsetele projektidele kus on äh, kahepoolne äh, võimekus ja sõjaline võimekus ja et kaasataks ka äh, tsiviilühiskond. palun nüüd härra Pütikofer. aitäh, härra esimees. tahaksin meeleldi täpsustada, mis puudutab algatusi, mis oli Rootsi, tehtud Rootsi ja Saksamaa poolt pulling ja cheering raames. ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika ees, eesmärkide elluviimise nimel. pärast seda, kui pikki aastaid on püütud ühiselt tagada äh, suuremat efektiivsust, on edasiminek äh, olnud suhteliselt väike. nüüd ma hiljaaegu lugesin, et see oli mingi pressiteadis, teatises minu arvates, et selle ühistegevuse kaudu tulemusliku saamisele pühendatakse nüüdsest suuremat tähelepanu. ka teie ise ütlesite oma sõnavõtus, et sageli ehit-, ehit-, ehit-, esi-, heidetakse Kaitseagentuurile ette, et ta killustab oma tegevust. ma tahaksingi nüüd teie käest teada, kas te e, tõepoolest usute, et oleks võimalik killustumise vastu tegutseda e, ühiselt ja ühiste jõududega ja ma tõepoolest tahaksin teada, kas te peate selle ülesandega toimetulekut reaalseks. loomulikult öö, äh, on olemas lepingulised kokkulepped, äh, mis on sõlmitud väljaspool äh, Euroopa Liidu lepinguid üksikute liikmesriikide, nagu näiteks Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa vahel, kas nende lepingute najal äh, ei oleks äh, võimalik kas või üldjoontes endale selgeks teha, mis on äh, agentuuri võimalikuks prioriteediks lähiaegadel. selle asemel, et killustuda erinevates teemades. Te käsitlesite ka terve rida tööstuspoliitilisi raadiolaine sagedusalasid küsimusi. võib-olla te võiksite mulle veidi selgitada, kas nendel ülesannetel on teie meelest ka mingi prioriteetne järjestus? ja nüüd, kui me räägime uurimustööst, teadustöö tulemustest ja kui suurepärane see on, kui tulevikus saaks äh, kaitseagentuur Euroopa Liidu eelarve raames pühenduda ka teadusuuringutele. võin öelda, et tööstuskomisjon see möödunud nädalal otsustas, et see ei oleks sugugi kõige otstarbekam lähendamine. aga järsku, kui te saaksite meile mõnda oma meelisprojekti tutvustada ja siis me suudaksime võib-olla teie näite najal äh, veenduda selles, et säärane äh, rahastamine oleks mõttekas. võib-olla me muudaksime sel juhul oma arvamust. ma saan väga hästi aru, et äh, niisugused otsused ja niisugune lähenemine tekitab teis frustratsiooni Äh, ma tean ka seda, et on erinevate liikmesriikide erineva suhtumisega tegemist, kuid mulle tundub, et see võiks olla selleks strateegiaks, mis võimaldaks äh, senisest suuremat üksmeelt liikmesriikide vahel ja kui see, äh, ma ei saa ka aru, kui niisugune võimalus lihtsalt kõrvale heidetaks, ma leian, et et äh, kui me räägime sõjalise julgeoleku alastest teadusuuringutest, siis ma ei saa aru, miks see peaks toimuma teie agentuuri raames, sest meil on ebapiisavalt äh, rahalisi vähendeid ja sõjaliste uuringute raames on niisuguste kulutuste määr erakordselt suur ja äh, niisuguste uuringute käigus on võimalik kaasata erinevaid fonde kuivõrd ka liikmesriikide huvitatus niisuguste projektide elluviimise vastu on väga suur. seetõttu ma leian, et te peaksite välja tooma just neid efektiivseid julgeolekupoliitika su suurendavaid projekte, mis oleks meie kõikide huvides, suur aitäh! suur tänu! vastamaks äh, proua Goomesi küsimusele. üleeile oli mul võimalus rääkida proua Ashtoniga ja mul oli, jäi sellest mulje, et äh, ministritega kohtumisel Budapestis ja Gentis räägiti suuremast koostöövõimalusest ja ka kaitseagentuurist, seega taheti anda just äh, spetsiifilist rolli kaitseagentuurile selles spetsiifilises olukorras. eelarve küsimuses ma arvan, et äh, me saaksime paremini töötada suurema eelarve ja suurema etteaimatavusega kuid rahaline olukord on selline, nagu ta on ja ma ei tea, kas on realistlik parlament töötab finantsperspektiivi kallal täpsemalt, kas on realistlik võidelda sellest, et meil oleks kolmeaastane perspektiiv ja suurem eelarve? enne kui hakata selle nimel võitlema, tuleks kaaluda, kas äh, sellel võitlusel oleks positiivne tagajärg, sest liikmesriikide olukord on selline, nagu ta on ja ma ei ole selles kindel. nii et me peaksime keskenduma eelmise aasta eelarvele. ja kui ma tulen härra Pütikofri küsimuse juurde, siis me peaksime keskenduma sellele, et liikmesriigid saaksid otsustada, et nad saavad äh, oma ressursse panustada kaitseagentuuri tegevusse pooling ja sharing raames siin räägiti ka Prantsuse ja Ühendkuningriigi leppest, muidugi ma ei hakka sellest siin rääkima, sest äh, see ei ole minu pädevus, kuid esimene riik, mida ma külastasin oma ametis, oli Ühendkuningriik ja mm, mulle öeldi, et äh, kõik mida on võimalik teha, et meie töö oleks võimalik äh, pragmaatiline ja tõhus, seda tehakse meie heaks, toetamaks äh, vajadustele vastavat toimimist. Prantsuse Ühendkuningriigi leppes on elemente, äh, mille kallal Kaitseagentuur töötas juba eelnevalt. nii et nüüd tuleb vaadata, mida Ühendkuningriik ja Prantsusmaa otsustasid teatud ajapiiride raames ära teha, sest see on nende jaoks kõige olulisem. ja siin on küsimus konkreetsetes vajadustes. ja tuleb vaadata, kas me saame aidata teistel liikmesriikidel äh, leida, samuti ajalised äh, piirangud, äh, nii et nad saaksid osaleda ja leida sidusaid vajadusi, prioriteetseid eluvaldkondi. agentuur teeb kõik, et teised liikmesriigid saaksid samuti panustada agentuuri projektidesse ja eelarvesse, kuid Äh, Ühendkuningriigi Prantsuse lepe tähendab seda, et esiteks ühelt poolt oli olemas poliitiline tahe ja et on olemas ka finantseering, nii et äh, Kaitseagentuuris saame sama teha, kui on ülaltpoolt tulev poliitiline tahe ja vastavad vahendid. teatud projektid on tõesti elutähtsad ja me peame leppima kokku kalendri suhtes siin. me peame tegema rohkem koostööd, sest liikmesriigid tihti ütlevad seda, kuid nad ei tee seda, sest nad ei taga vastavaid vahendeid ja selles on just konks. tahaksin tänada härra Pütikoferit Nordsee auf Deutsch, aber ich, ich bin total gerüstet. ma olen täielikult varustatud selleks, et vastata teile küsimustele. kaitseagentuur on juba väga palju ära teinud äh, pooling and sharing'u raames. Saksa-Rootsi initsiatiiv on väga oluline poliitiline algatus kui see ei olnud minu jaoks prioriteetne, siis sellepärast, et äh, kaitseagentuur äh, peab äh, toimima ka sõjalise komitee raames ja seda just Saksamaa sooviski, et näha, milliseid ettepanekuid liikmesriigid teevad pooling and sharing raames. järgnevatel öö, kohtumistel öö, ähm, liikmesriikide sõjaväe ülemate kohtumisel räägitakse sellest, et näha, milline on liikmesriikide panuste tulemus Rootsi-Saksa algatuse raames ja mida on liikmesriigid välja toonud konkreetsete ettepanekutena, rahastuse ettepanekutena ja kalendrit puudutavate ettepanekutena see on minu esimene prioriteet, nagu ma juba ütlesin, pulling and sharing. tahame liikmesriike aidata siin ja kindlasti ka teeme seda, ma öö, ei hakka välja tooma konkreetseid projekte, sest Kaitseagentuuris oleme seisukohal, et meil on nelisada, viissada projekti, mis saavad olla prioriteetsed, me peame keskenduma liikmesriikide soovidele ja siis vaatama täpselt, milliseid projekte me saame toetada. üks minister, võib-olla oli see isegi Prantsuse minister, on öelnud, et äh, kaitseagentuur pakub välja menüü ja nüüd äh, keegi peab lihtsalt äh, road tellima ja selle eest ka maksma. me oleme valmis toitu valmistama ja ette kandma. teadusuuringutest. aitäh seda küsimust tõstatamast, tõepoolest olen teadlik ITRE komisjonis toimunud arutelust. ei hakka siin pikalt rääkima arutelust rääkisin siin topeltkasutusest, milline võib olla tasakaal ehm, sõjalise ja tsiviilkasutuse vahel. kui me räägime merejärelevalvest, siis teatud pädevused on tsiviilraamistikus, teatud on sõjalises raamistikus, kui me räägime luurelennukitest, tõin siin Jaapani tuumakatastroofi näite. peamisteks luurelennukite kasutajateks on tõepoolest tsiviilkodanikud. nii et ma ei mõistnud seda poliitilist reservatsiooni, sest meie vahendid on avatud nii tsiviilühiskonnale kui ka sõjaväele ja me peame tegema nii, et tehnoloogiat saaks konkreetselt välja töötada. minu meelest on prioriteediks pooling and sharing, kuid liikmesriigid otsustavad, mida täpselt siin käsitleda ja see peab olema ülevalt alla otsus ja ma ütlen siin, et me oleme stardipakul ja hakkame kohe tegutsema, kui liikmesriigid on selleks valmis. me arendame oma ettepanekuid välja, korraldasime just äh, pooling and sharing võimekuse alase seminari ja teeme kõik oma võima, võimalikku, et toetada liikmesriike. tänu, härra Pašku! Well, thank you very much. Uh, I'm also one of those who... suur tänu, ka mina olen üks nende hulgast, kes teile soovivad tere tulemast siia ja ütlevad, et meil on iga kord väga tore ja informatiivne kohtumine, kuid mul on äh, üks kontseptuaalne probleem. kahe tuhandendate algu-, aastate alguses teadsime, et Iraagi küsimus lõhestas NATO-t ja üks üks põhilistest küsimustest oli tahtejõuliste osapoolte koalitsioon. teatud riigid olid valmis osalema ühes ettevõtmises või teises te, teised riigid jälle ei soovinud seda. mul on tunne, et kuigi tegemist ei ole samasuguse kontseptsiooniga, siin on meil samasugune koalitsioon. meil on teatud riigid, kes soovivad äh, permanentset koostööstruktuuri ja siis on nende koalitsioon, kes on NATO-s, kes tegutsevad Liibüas ja kaitseagentuuris on ka riigid, kes soovivad koostööd teha ainult teatud projektide alal. nii et meil on erinevad koalitsioonivormid siin, kas projektide, teatud äh, algatuste jaoks või muu jaoks. minu küsimus on see, see, et äh, milline on Euroopa Liidu mõju, kui me lubame liikmesriikidel teha, mida nad tahavad erinevate koalitsioonide raames. vaadakem seda olukorda, meil on teatud suured riigid, kes osalevad teatud ettevõtmistes ja korraga oleme olukorras, mis nõuab solidaarsusklausli rakendamist, siis need riigid ütlevad vabandust, aga ma olen juba kõik oma võimalused ära kasutanud äh, erinevate projektide raames. nii et me peaksime tasakaalustama seda tendentsi, äh, mida toetab just pragmaatiline lähenemine, et igaüks teeb seda, mida tahab aga siis peame arvesse võtma ka võimekust äh, erinevate kohustuste täitmisel, juhul kui seda neilt nõutakse. see oli minu kontseptuaalne probleem, aitäh. Uh, it's a nice question and, <laughs> and I, I... väga tore küsimus ja ma ei püüagi sellele vastata ma arvan, et selle üle tuleb mõelda ja et see on väga oluline küsimus esimese reaktsioonina, ma ka muidugi, ma kavatsen selle üle veel järele mõelda, on see, et teatud viisil on Euroopa Liit alati niimoodi toimunud. meil on teatud koostöövormid, mis toimivad täiesti väljaspool Euroopa Liitu. kaitseagentuur püüab keskenduda sellele, et me pakume kompromissi leidmise võimalusi, me pakume teatud katust, teatud kohta institutsioonide raames. me oleme Euroopa Liidu agentuur, et äh, saaks läbi viia teatud ettevõtmisi erinevates äh, formatsioonides ma arvan, et Iraagi olukord oli teistsugune, sest ähm, see ei ole nüüd enam täiesti poliitiline, meil on siin pigem ajaloolised, äh, geograafilised äh, lähtealused. ja meie pakume niisiis äh, institutsioonilist paika, mis äh, kataks äh, teatud liikmesriike vastavalt nende soovidele grupeeruda. kuid me tagame teatud järjepidevuse ja võimaluse liikmesriikidele uuesti tagasi tulla ja kohtuda nii et äh, erinevad koalitsioonid ei oleks omavahel lõhestunud. ja minu jaoks äh, ongi Kaitseagentuur just selline institutsiooniline raamistik, mis tagab kompromisside tasakaalu, et äh, teatud äh, teemade puhul on vaja ainult teatud liikmesriikide osalust ja teiste projektide puhul on vaja solidaarsust. Euh, suur tänu, proua, proua direktor, suur tänu selle esimese tutvustuse eest ja ma loodan, et et meil saab olema võimalik jätkata arutelusid nende küsimuste üle, partnerluse küsimuste üle ja te olete alati teretulnud meie allkomisjoni. nii et ma loodan, et meil saab olema võimalus jätkata seda viljakat dialoogi. suur tänu ja palju edu teile! Bien, euh, nous poursuivons avec... Läheme edasi. Läheme edasi teise külalisega äh, välisteenistusest, härra Miotso. Äh, tema on kriisiohjamise ja tegevuse koordineerimise üksuse tegevdirektor. Äh, suur tänu selle eest, et soovitasite tulema meie allkomisjoni, see on meie esimene kohtumine ja me oleme kokku leppinud Äh, ka selles, et me saame rääkida ka teie ametikohast välisteenistuses, sellepärast et kõik me teame, kuidas, et täpselt milline see koht selles ülesehituses on ja arvesse võttes teie ametikoha iseloomu, siis kindlasti me esitame teile palju küsimusi Liibüa olukorra kohta, te olete Liibüas kohal käinud. meie jaoks tegemist on väga tähtsa teemaga, me vahetasime just arvamusi härra Popovskiga meie tänase koosoleku alguses ja eh, sealt jäi õhku tunduvalt rohkem küsimusi, kui me nendele küsimustele vastuseid saime, nii et võib-olla saame teie, teie poolt mõningaid vastuseid, nii et teiepoolsed selgitused on kindlasti meie jaoks väga väärtuslikud ja väga tähtsad, nii et me loodame, et meie arutelu saab olema sisukas. meil on väga hea meel, et te olete täna siin meie hulgas ja võib-olla kaks põhilist äh, punkti äh, arutelus teiega, et meie jaoks muidugi Liibüa kontekst on kõige tähtsam, aga võib-olla seoses sellega saaksite te selgitada meile ka täpselt, et kuidas teie tasandil välisteenistus toimib, see oleks väga kena, palun, teil on sõna. Thank you very much, Mr Danjean. suur tänu. püüan anda teile lühikese ülevaate missioonist, mille ma viisin Liibüas läbi eelmisel nädalal ja vastan selle läbi ka küsimusele, mille te esitasite äh, Eh, selle teenistuse kohta, mida ma juhatan aasta algusest peale välisteenistuse raames. eelmisel nädalal vastavalt kõrge esindaja palvele käisin Benghazis äh, see oli minu kolmas kord Liibüas viimase kuu jooksul, esimene kord käisin Tripolis, siis Benghazis kolm nädalat tagasi ja uuesti Benghazis viimasel nädalal. see oli äh, teenistuste vaheline missioon, seal olid erinevad äh, delegatsioonid äh, Tuneesiast, Kairost ja äh, erinevad äh, Euroopa Liidu agentuuride esindajad, eesmärgiks oli anda hinnang olukorrale selles Liibüa osas ja välja tuua võimalik, võimalikud tegevused, mida Euroopa Liit võiks toetada Benghazis kohtusime ülemineku nõukogu juhi Abdul Shaliga, kohtusime ka ülikoolide ja kodanike ühiskon-, kodanikuühiskonna esindajatega, naistega, tudengitega ja kohtusime ka diplomaatidega äh, nendest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes on endiselt Benghazis esindatud, Itaalia, Ühendkuningriigi ja Poola esindajatega. enne Liibüasse sisenemist kohtusime ÜRO erisaadikuga Kairos, härra Kalikoviga kes äh, koordineerib humanitaarabi Liibüas ja kohtusime ka mitmete ÜRO agentuuride esindajatega, kes töötavad humanitaarabi alal Liibüas. Benghazis kohtusime ka USA saadiku härra Prentissiga Äh, paar märkust missiooni kohta. mida meie nägime ja tundsime selle missiooni ajal? julgeolekuolukord Liibüas on ettearvamatu ja väga plahvatusohtlik. tahaksin lihtsalt jagada teiega siin oma muljet, et Benghazis jäi meile mulje, et olukord võib tundide jooksul radikaalselt muutuda. praegu ei ole Ida-Liibüas suuri humanitaarkatastroofe, me, meie jõud on väga keskendatud, me teame, kus on suured konfliktid, mis raata, mida piiravad Gaddafi väed ja Lääne-Liibüas on olukord täiesti erinev Ida-Liibüast. Misratas on surve väga tugev, seal on snaiperid, seal pommitatakse ja eile saime raporti kus meile öeldi, et tegemist on väga tugeva raportiga, kuid olukord on Mm, suhteliselt rahulik, kuid ainult suhteliselt, sest naiprid ja sõjaväelased on linna, linna keskosast kümne kilomeetri kaugusel. Ida-Liibüa on meie arvates läbi tegemas tugevat demokraatlikku revolutsiooni, meile jäi mulje, et tegemist on tõelise revolutsiooniga, mida rahvas laialt toetab, seda toetavad naised, tudengid, intellektuaalid ja kõik need, kellega me kohtusime oma Liibüas viibimise ajal. meil, meil jäi tõesti mulje, et tegemist on tõelise revolutsiooniga ja selline mulje jäi meile kõigile. tekkimas on motiveeritud kodanikuühiskond, meile jäi selline mulje tõepoolest. kuid üleminekunõukogu ja kodanikuühiskond ei ole piisavalt koordineeritud ja neil ei ole juhtimiskogemust tekkiv kodanikuühiskond on tõepoolest tõusuteel, sest me rääkisime naistega, kohalike vabaühenduste esindajatega, mis on alles hiljuti loodud ja nad ütlesid meile, et Gaddafi režiimi ajal ei lubatud neil mingisugust humanitaartegevust edendada. Need ei tohtinud isegi öelda, et nad aitavad kedagi, sest Gaddafi režiimi ajal äh, ei olnud kellelgi vaja mingisugust kodanikuühiskonna toetust. nii et need organisatsioonid on tekkimas igal pool, neid on palju ja naiste roll nendes on väga tugev. ja ka Ülemineku Nõukogu vaatab selle peale positiivselt Mustafa Abdel Jaliliga kohtumine tõi endaga kaasa nimekirja prioriteetidest, mida üleminekunõukogu on koostanud, kõigepealt esimene prioriteet, Gaddafi peab tagasi astuma ja et nendega ei tohi läbi rääkida. teiseks nõuab üleminekunõukogu, et me annaksime Euroopa ühiskonnale edasi sõnumi, et nad vajavad laialdasemat tunnustust Liibüa ametliku valitsusena. Nad paluvad Euroopa Liidul ja liikmesriikidel tunnustada üleminekunõukogu. kolmandaks punktiks, mille härra Jalil meile tõi, aga kõik, kellega me kohtusime, Liibüa peab olema ühendatud. see oli väga selge sõnum, mille me saime kõikidelt kohtumistelt. Liibüa peab jääma ühendatuks. kõik need, kellega me kohtusime, palusid Euroopa abi. Nad äh, palusid seda väga tugevalt ja meile jäi mulje, et nad ei palunud raha. Nad on väga teadlikud sellest, et nad on rikas riik. ja kui nende rikkus on kasutatav ja kui nad saavad teenuste eest maksta, siis nad seda ka teevad, kuid nad praegu paluvad meie toetust, tehnilist tuge me koodustasime nimekirja prioriteetidest, institutsiooniline ülesehitamine, kaasa arvatud ka juhtimisoskused, kodanikuühiskonna toetus, sõltumatu pressi toetus, meedia roll, kommunikatsiooni roll, seda rõhutati väga tugevalt. ja see oli väga emotsionaalne, ma tahtsin teile näidata midagi, mis nad meile andsid. kas ma võtsin selle kaasa? ei, kahjuks ei võtnud, vabandan väga, tahtsin teile näidata esimest ajalehte. ma täna tegin juba ettekande sellel teemal, kuid ma jätsin kahjuks ajalehe oma kontorisse. tahtsin teile näidata esimest vaba ajalehte, see on lihtsalt kaks äh, lehte, mille tudengid välja printisid ja nad olid väga uhked, näidates meile oma esimest vaba ajalehte Benghazis. Nad äh, rõhutasid äh, vajadust toetada kommunikatsioonivaba pressi, kommunikatsiooni, kodanikuühiskonna ülemineku nõukogu vahel, kodanikuühiskonna ja poliitilise tasandi vahel ja Liibüa ja Euroopa Liidu vahel. Nad tahavad, et me oleksime teadlikud nende olukorrast ja sellest, kuidas olukord edeneb julgeolekusektori reform on väga oluline element, ka seda rõhutati. piiride haldamine, Liibüal ei ole mingisugust piirikontrolli. haridus, tervishoid, majandus, siinhulgas ka avalike kulutuste haldamine. Te näete, siin on terve nimekiri väga olulistest äh, küsimustest. meile jäi mulje, et rahvusvahelise üldsuse toetus peab algama nüüd, ma ütlen, kui ma ütlen nüüd, siis ma mõtlen täna. siin tundub olevat vastuolu võrreldes äh, ebakindla olukorraga Liibüas, kuid Liibüa elanike ootused on väga kõrged, nad tahavad oma elu muuta, nad ootavad, et Euroopa Liit neid just eeskätt toetaks selle muutuse läbiviimisel. nii et ma arvan, et me peame tegema kõik, mis me saame. ja me peame kohe alustama, et kodanikuühiskonna tõusu käigus hoida ja seda poliitilist hoogu käigus hoida et tekiks demokraatlikud institutsioonid. praegu on Liibüas rahvusvaheline üldsus vähe esindatud, vähemalt Benghazis ÜRO koordinaatorid ja esindajad jõudsid alles üleeile Benghazisse. nüüd on nad lõpuks kohal ja nad saavad teatud koordineerimistöö üle võtta eriti humanitaarabi vallas. ÜRO juhib seda just äh, seal äh, riigi osas ja nad loodavad minna ka Tripolisse. me paneme ette ja täna hommikul oli mul vastavasisuline äh, kohtumine kahekümne seitsme saadikuga me paneme äh, Euroop-, me paneme Liibüa esindajatele ette avada Euroopa Liidu esindus Benghazis, tehniline esindus, et äh, toetada neid tehnilisi ettevõtmiseid, mis on vaja läbi viia planeerimise osas, äh, ja igasuguse ettevõtmise osas, alates kodanikuühiskonna toetamisest kuni piirivalveni, meil on vaja hinnanguid anda ja hästi mõista, mis toimub. täna täna hommikune ettekanne oli edukas, kakskümmend seitse saadikut reageerisid positiivselt ja nad soovisid avada tehnilist kontorit Benghazis. kuid me peame olema ettevaatlikud, me ei tohi jätta muljet, et me tunnustame ainult riikliku üleminekunõukogu, vaid et me tunnustame liikumist, mis saab tuleviku aluseks Liibüas. me ei tohi jätta muljet, et me tahame Liibüat lõhestada, äh, ehitades midagi Benghazis, et me tahame eraldada Benghazit Tripolist. muidugi Benghazi äh, on praeguseks ainuke koht, kus me saame midagi suhteliselt turvalises keskkonnas ära teha. Tripoli, kui see ükskord vabastatakse, siis me peame seda tegema ka Tripolis. me peame jätkuvalt tähelepanu pöörama kodanikuühiskonnale, naisteorganisatsioonidele ja vabaühendustele, mis tahavad, et me neid toetaks. esimese küsimuse juure, juurde minnes, mida äh, mina täpselt teen oma ametiülesannete raames, see on just äh, teenistuste vahelised missioonid. mina koordineerin äh, juba kolm kuud äh, kriisi ohjamise tegevuse koordineerib see üksust äh, välisteenistuse raames ja minu jaoks äh, ja et ka teiste jaoks oli väga selge, et ma ei kavatse topeldada mingisuguseid ettevõtmisi ega ka muuta humanitaarabiorganisatsioonide elu keeruliseks. EKO ja teised organisatsioonid teevad oma tööd edasi, mina ei ole nende poliitiline nõustaja, mina ei kontrolli nende tegevust, me oleme te teinud tihedat koostööd Benghazis nemad äh, avaldasid oma arvamust, äh, andsid oma hinnangu ja me töötame nendega koostöös, äh, võttes arvesse nende soovitusi ja püüame üles ehitada midagi, mis aitaks kaasa humanitaarabi andmisele. see oli vastuseks sellele, mis me tegime oma missiooni raames ja mida me kavatseme teha ka järgnevate päevade jooksul elevandi rannikul sest ilmselt äh, peagi läheme ka sinna ja püüame seal teha sama, mis me oleme tege-, teinud Liibüas, suur tänu! suur tänu selle väga öö, äh, täpse kokkuvõtte eest. kolleegid on soovinud sõna võtta, proua Ankist, palun! suur tänu! Äh, need plaanid, millest te rääkisite, on väga positiivsed, kuid tahaksin teilt küsida, mida te tegelikult mõtlete tulevikust? pärast seda revolutsioonilist perioodi, pärast revolutsiooni lõppu, kas seal on tõeline võimalus äh, stabiilsete demokraatlike institutsioonide rajamiseks? kuidas me saame sellised äh, institutsioonid rajada, kuidas me saame vältida konflikte, äh, keerulist olukorda ilma toetamata üht või teist rühmitust. mida teie sellest arvate? sest äh, minul ei ole piisavalt infot, et olukorda hinnata. revolutsiooniline liikumine kas see on äh, erinevatesse klikkidesse jaotunud või ühtne ja milline on äh, olukord pärast konflikti lõppu? suur tänu, härra Gualtieri, palun. aitäh. mul on hea meel meie esimese kohtumise üle Teie ülevaade oli erakordselt huvitav. seda enam on meie jaoks üllatav see, et kui me äh, kohtusime täna härra Popovskiga, siis vähemalt eh, kohtumise esimene osa, see nõnda-öelda poliitiline osa, oleks võinud oluliselt eh, huvitavam ja sisukam olla. siin nende kahe ülevaate vahel on selge lõhe, kuid ma tuleksin teie ülevaate juurde tagasi. mulle näib, et tegutseja tuleb koha peal, koha peal on võimalik aru saada, mis üldse toimub. Eh, et Äh, vastata nendele küsimusel, küsimustele, mis on maailma üldsusele, üldsusel, et saada üldse aru, kuhu asjad liiguvad ja seetõttu on tutvumine koha, olukorraga koha peal väga oluline. Teie antud kirjeldused viitavad sellele, et tegemist on tõelise demokraatliku protsessiga ja see on erakordselt oluline teie ülevaates, sest on erakordselt rõõmustav, kui kodusõja kulgemine toimub paralleelselt demokraatlike elementide arenguga. see pole siis nagu otseselt enam kodusõda ja teisalt ei ole see ka pelgalt demokraatlik revolutsioon. Te rääkisite olukorrast Benghazis kas äh, Benghazis ja selles mm, Liibüa piirkonnas valitseb üksmeel või teie hinnangul toimuvad seal ka erinevate hõimude vahelised kokkupõrked võitlusvõimu pärast, kuidas te hindate seda? kui nüüd rääkida konfliktist kui me räägime ohvritest arengute dünaamikast, siis kas teil õnnestus reisi vältel jõuda teatud selgusele, tegemist on ju väga erinevate arvudega ja nii on sageli väga keeruline üldse aru saada, e, mis koha peal toimub, milline on koha peal valitsev olukord ja kui tõepoolest on äh, olemas säärane demarkatsioonijoon, demarkatšalia, mille puhul võiks rääkida võimalikust tulevahetuse kehtestamisest sellel joonel, siis kuidas teie seda hindate? kas teie meelest oleks see õige vaherahujoon? ja kuidas äh, tegelikult äh, te hindate kriisi ohjamise olukorda Euroopa Liidus, aitäh! suur tänu, härra Vaigel! suur tänu, härra esimees! tahaksin samuti väljendada oma rahulolu sellega, kuidas teie, härra Miotsi, andsite meile ülevaate oma isiklikust äh, pühendumusest ja sel, muidugi te püüdsite olla võimalikult konkreetne. tahaksin teilt küsida ühe küsimuse, mis puudutab olukorda, kus on inimesed Širinaikas ja siis on teisalt inimesed Tripolis ja kas Benghazi ja kui Benghazi inimesed tahavad, et Liibüa oleks ühtne, siis peaksid nad tuginema teisele poolele, inimestele, kes on teisel poolel. mida nemad ütlevad, kas neil on seoseid Äh, inimestega, kes arvavad samamoodi Tripolis, kes nüüd on muidugi alla surutud, kes ei saa väljendada oma seisukohta, oma soovi. Tripolist tulevad ainult propaganda, fotod ja need, kuid seal on ka inimesi, kes tahavad äh, Gaddafi lahkumist, nemad ei saa ennast äh, aga väljendada. ma tahaksin teilt äh, küsida, kas Benghazis on äh, inimesi, kellel on sidemeid teise poole inimestega? see oli esimene küsimus ja teine küsimus, mis ma tahaksin esitada, on see, mida inimesed tunnevad äh, sest äh, kui me vaatame ülevaateid, mis meini jõuavad, siis seal on tänavalahingud ja kahekümne nelja tunni jooksul olukord muutub täielikult. mida need inimesed, kes seal võitlevad, tunnevad, kui kaua nad suudavad äh, veel vastu pidada, kui kaua nad suudavad võidelda? teine pool on kahtlemata paremini varustatud, neil on raskerelvad, mida mässajatel ei ole. nii et küsimus on selles, kuidas me saaksime toimida ja mida me saaksime teha, et mässajaid aidata, et neile saata varustust, nii et nad saaksid äh, olla võrdne vastane Gaddafi režiimile. ja viimane küsimus on, kuidas teie tunnete ennast olukorras, kus te esindate Euroopa Liitu, kui te teate, et Euroopa Liidu sees on väga vastukäivad arvamused selle kohta, kui kaugele peaks Euroopa Liidu sekkumine minema ja teatud ministrid nagu minu enda riigi omad kordavad iga päev, et nad ei taha aktiivselt osaleda sõjaväeoperatsioonides milline on teie tagasiside meile selle olukorra kohta? et Euroopa Liit on lõhestunud Liibüa kriisi seisukohast. suur tänu, proua Luusin. jah, suur aitäh. siin rõhutati ju korduvalt, et et me arutame Liibüa teemat kahes erinevas päevakorrapunktis, ma ei peatuks sellel küll enam rohkem, kuid ma tahaksin teie käest küsida, kuidas teie kujutate endale ette seda humanitaarabi kava. ma tutvusin teie elulooga, teil on ulatuslikud kogemused eh, hädaabioperatsioonide äh, ma pean silmas humanitaarsete operatsioonide läbiviimisel ja seetõttu ma tahaksin teie käest tõepoolest veel kord küsida. seda enam, et me arutasime selle, seda küsimust juba täna varem. kuidas hindate teie sealset olukorda? kas on olemas vajadus humanitaarmeetmete rakendamiseks ja mina pean humanitaarmeetmete all silmas meditsiinilist abi, toiduabi või ajalehe avamiseks vajaminevat abi. ma ei kuulnud teie käest tegelikult seda, mida teie vajaliku abi all silmas peaksite, ma pole väga konkreetselt teie suust veel kuulnud, samas olete te selles vallas erakordselt kogenud spetsialist. ma tahaksin tõepoolest kuulda, millised otseselt humanitaarabiga seotud meetmed tuleks teie arvates rakendada ja veel üks küsimus see puudutab põgenikke. põgenikest räägiti täna väga vähe, me kuulsime paljudest humanitaarabimeetmetest, me, te rääkisite tehnilise abi osutamisest ja nii edasi, kuid hetkel tundub mulle, et eh, humanitaarvalla peaküsimus on põgenikud. Äh, inimesed, kes on sattunud tõepoolest seisu, kus nad ei saa enam oma kodudes elada ja on kodudest massiliselt lahkunud, äh, keda, mm, kelle pihta tulistatakse ja nii edasi ja keda tegelikult oleks reaalselt võttes tarvis sõjaliste meetmetega kaitsta. kas teie arvates on mul õigus, kui ma väidan, et me oleme fokusseerinud oma tähelepanu tsiviilühiskonna ülesehitamise, demokraatliku ühiskonna ülesehitamisele ja pöörame lihtsalt liiga vähe tähelepanu humanitaarabi osutamisele. kuidas te hindate kas me peaksime tugevdatult rakendama Frontexi abimeetmeid äh, piiride kindlustamisel, piiridel korramajja loomisel ja mida me saaksime selles osas ära teha, aitäh! ja lõpuks proua Gomes, palun Interesting... suur tänu selle väga huvitava ülevaate eest. mina, kes ma viimase kuu jooksul raporteerina olen väga lähedalt jälginud Liibüas toimuvat, ei olnud üldse üllatunud, vaid see, mis te ütlesite, vastas täpselt sellele, mis mina nägin Benghazis ja Tripolis toimuvat, vastavalt sellele informatsioonile, mis me siin saame. see kõik ei üllata mind sugugi minu meelest on tähelepanuväärne, et need inimesed, kellega te kohtusite, paluvad sellist toetust Euroopa Liidult. ja nüüd on aeg neile toetust anda ja tulevikku ette valmistada. Gaddafi kuulub minevikku. Gaddafi on küll endiselt oma kohal, kuid ta on juba minevikku kuuluv, ta ei kontrolli enam riigis toimuvat, nii et me peame tuginema siin tulevikule. ja seda koostöös inimestega, kes äh, on juba ja saavad olema võimu keskmes Liibüas. nii et minu meelest on väga huvitav, et äh, liibüalased teavad, et et neil ei ole piisavalt vahendeid ja nad paluvad tehnilist ja poliitilist abi Euroopa Liidult oma võimekuse arendamiseks. ja ka mina, kui ma Liibüas käisin, kogesin sama. meil oli Benghazis oluline projekt läbi viia, mil algatas Ferrero Valdner ja see põhines just arstidele toetuse jagamises AIDSi vastases võitluses Benghazis. me tundsime, et kõik tervitasid meie kohalolu Benghazis. Neil oli selline janu toetuse järele selles küsimuses, mis nende jaoks oli väga olulise tähtsusega ja meie kohalolu ja toetus tegi suure vahe, sest äh, sellest ajast peale, kui meie seal käisime kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa, oli olukord täiesti muutunud AIDSi vastase võitluse osas. nii et nad olid väga tänulikud selle eest, et meie seal olime, nii et ma ei ole üldse üllatunud selle üle, mis teie meile siin rääkisite samas äh, olid nad väga alla surutud ja nad ei saanud ennast väljendada, ma olin väga šokeeritud, kui ma küsisin ühelt naisarstilt, kes äh, meiega väga vabalt äh, rääkis lõuna ajal eravestluses, mi-, milline oli tõeline AIDSi epideemia mõju Liibüas ja ta vastas mulle, et ma ei saa poliitiliste küsimuste üle arutleda. ma arvan, et see oli väga kõnekas. sellepärast me peame tegema kõik, mis me suudame, et liibüalaste palvetele vastata nende võimekuse suurendamise osas ja ma toetan täielikult meie esinduse avamist Benghazis ma arvan, et see on, läheb täiesti kokku juba vastu võetud resolutsiooniga. ja kontaktide loomine on väga oluline. küsimus ei ole poliitilises tunnustamises, vaid selle tunnustamises, et üleminekunõukogu on võimalik tulevase Liibüa valitsuse seeme ja et neil on vaja ehitada üles oma suutlikkus, et Liibüa saaks areneda. nii et ma tahaksin teilt kõigepealt midagi küsida, muidugi ma tahaksin teid julgustada edasi toimima meie esinduse avamise suunas. muidugi seda ei tohi mõista lõhestatud Liibüa tunnustamisena. ma arvan, et ja siin ma tahaksin esitada teile ühe küsimuse, minu kolleegid esitasid juba väga olulisi küsimusi, kuid ma tahaksin küsida selle kohta, mida teie arvate humanitaarabi operatsioonist, mis äh, nõukogu otsusena vastu võeti. Liibüas ei ole mingisugust äh, tegevust veel algatatud, sest oodatakse OTSA palvet liibüalased tahavad meid, meie abi selles osas just, et me aitaksime neil üles ehitada omaenda suutlikkust. nii et mida äh, teie mm, ütlete võrreldes äh, seda, millest siin on räägitud ja seda, milline on olukord Benghazis? ja mis puudutab äh, palvet saata rohkem relvi, ma tahaksin teada, kas nad on teilt midagi sellist küsinud ja kas teie teete midagi relvaembargo osas? ja, ja seda just lõunapiirkonnas, kust ilmselt kõige rohkem relvi läbi läheb ja seda tahtsingi küsida. ja Euh, suur tänu. üks punkt, mida võiks, võiksite meile täpsustada, aga mis puudutab viimast Anna Komesi sõjavõtt, sõnavõttu, et kõigepealt prioriteedid ja mida Benghazi inimesed soovivad. et äh, te rääkisite olukorrast äh, läänes just äh, nendes, nendes piirkondades, kus lahingutegevus jätkub, mis Strata just et kuigi vastavalt viimasele informatsioonile on olukord äh, rahulikumaks muutunud, aga et et Benghazi ja idaosa, kus on suhteliselt rahulik praegu, et võrreldes sellega, palun, teil on sõna. suur tänu. püüan kõikidele küsimustele vastata. kui meil küsimus selle kohta, kas meil oli tunne, et tegemist on tõelise demokraatliku algatusega, vastas, vastan jah. me kohtusime inimestega ainult Benghazist, erinevate elualade esindajatega, ülikooli õppejõududega, tudengitega, naistega, poliitikutega ülemineku nõukogu esindajatega, julgeolekuala esindajatega, kohtusime äh, ka äh, linna munitsipaalpolitsei ülemaga ja meil oli tõesti selline tunne, et oli tõeline demokraatlik alus olemas. mingem tagasi selle juurde, miks ähm, Mm-hmm, meil selline olukord üldse oli. ma leidsin, et pärast neljakümmet kahte aastat inimesed ütlesid, et me äh, oleme uhked oma lipu üle, me oleme uhked äh, selle üle, et me oleme liibüalased, me oleme uhked selle üle, et me kirjutame põhiseadust ma olin täiesti hämmeldunud, kuulates noori inimesi, kes ütlesid selle, seda, et nad on uhked selle üle, et nad kirjutavad oma põhiseadust. ma tahaksin, et minu lapsed ütleksid, et nad on uhked oma koduriigi lipu või põhiseaduse üle. Nad isegi ilmselt ei tea, mis põhiseaduses meil kirjas on. see oli minu isiklik mulje. minu kolleegid aga jagasid seda muljet minuga miks ma olen veendunud, et äh, tõeliseks demokraatia tekkimiseks on alus olemas. paljud inimesed, kellega me kohtusime, ütlesid, et ähm, kogukondade küsimus ei ole oluline küsimus selles revolutsioonis, ka mitte usu küsimus. kogukondade küsimus on äh, Gaddafi teema, tema tahab, et Liibüa oleks äh, lõhestunud erinevateks kogukondadeks. meie jaoks äh, see ei ole tõeliseks probleemiks, ütlesid nad. Nad ütlevad, et äh, nad on moslemid, nad on selle üle uhked, kuid nende jaoks on seesama, kui meie jaoks olla kristlased, nad on Al-Qaeda vastu, nad on äärmusluse vastu kas äh, humanitaarabi järele on tõeline vajadus? teatud piirkondades küll. Misratas on vaja abi, seal vajatakse toitu, teatud toiduaineid, arstiabi. me oleme näinud, et äh, Punane Rist äh, ja muud organisatsioonid on saanud neid juba aidata. kas on vaja ka suu-, laiapõhjalist humanitaarabi organisatsioonide sekkumist, ma vastan, et me peame selle jaoks olema vähemalt valmis. minu mulje on see, et ma olen nõus proua Gomešiga, kes ütleb, et Gaddafi kuulub minevikku Gaddafist on inimestel kõrini, nad ei taha Gaddafit enam, aga ta ikka, aga ta on endiselt kohal ja tal on endiselt väga palju võimu, ta muudab oma sõjaväe taktikat, ta on võimeline oma sõjaväejõududega liikuma väga kiiresti ühest kohast teise. nüüd äh, kasutavad nad väga kiireid sõidukeid ja kui teil on äh, kolmkümmend, äh, nelikümmend väga kiiret sõidukit, mis kannavad raskerelvu, relvi, mis äh, liiguvad Astabiast Benghazisse, siis võib tekkida probleem sellise liikumise kontrollimisega. nii et olukord on väga ebastabiilne, me peame kontrollima sellist võimalust et vajaduse korral tagada humanitaarabi. praegu oli meil mulje, et meil ei ole sellise abi järele vajadust, kuid me peame olema selleks valmis, et selline vajadus tekib me peame valmistuma erinevateks olukordadeks, sest üldine tunne on see, et olukord on väga ebastabiilne Misrata ja teised väikelinnad, kus toimub just äh, sõjategevus, seal on olukord väga keeruline. ja me oleme hinnanud Liibüa kriisi mitte ametlike infokanalite põhjal nagu CNN või BBC, vaid me me tugineme just äh, satelliitkommunikatsioonidele, mis raatas Tripolisse sealt sinna. CNN ja Al Jazeera ei ole Liibüas kohal, vaid nad tuginevad äh, väljast äh, tehtud fotodele. tõeline info, mis meil Misratast oli me tuli väljastpoolt, me teame, et Tripoli on suure surve all. praegu ei ole seal veel olukord kriitiline, kuid äh, olukord võib väga kiiresti muutuda. kui me Tripolis kuu aega tagasi käisime, siis äh, kohtusin seal Euroopa diplomaatidega. nii et kohtusime Euroopa Liidu saadikutega ja nad äh, kartsid rääkida olukorrast, äh, kohtusime Itaalia saatkonnas, nad kartsid rääkida olukorrast väljaspool Itaalia saatkonda kuidas äh, egiptlased ja tuneeslased reageerivad olukorrale. siiamaani on väga suur hulk inimesi juba evakueeritud ja tänu rahvusvahelistele organisatsioonidele on evakueerimine toimunud väga kiiresti. üle saja tuhande inimese on evakueeritud Liibüast Egiptusesse ja Tuneesiasse. Egiptuse piiril on umbes tuhat viissada, kaks tuhat äh, aafriklast, kes ootavad, et neid tagasi oma riiki saadetakse, sest egiptlased ei luba neil oma territooriumile siseneda ja ähm, ÜRO püüab korraldada nende jaoks reise tagasi Tšaadi, Ghanasse, teistesse lõunapoolsetesse Aafrika riikidesse Bangladeshi, Pakistani või Filipiinidele isegi. humanitaarolukord piiril on praegu kontrolli all, egiptlased ja tuneeslased, nende ametivõimud teevad väga tugevat koostööd, nad lubavad humanitaarabi saadististel ületada piire, nad ei loo mingisuguseid probleeme, et humanitaarabiorganisatsioonide elu keerukamaks muuta kas meilt palutakse relvi või relvalist abi? ausalt öeldes meilt relvi ei palutud, kuid meil paluti toetada võitlust, mis raatas kõigi võimalike vahenditega. ja see oli väga selge sõnum Euroopa lõhestatuse kohta tahaksin öelda, et äh, õnneks oli mul mulje, et Liibüas ei ole õnneks eh, sellest ülevaadet inimestel ja nad eh, kohtusid minu kui Euroopa Liidu esindajatega, nad usaldavad Euroopat. Nad ei tee siin niisugust vahet erinevate riikide vahel ja isegi kuigi olukord on väga ebastabiilne ja psühholoogiliselt habras, sest täna on nad meie poolel, kuid homme võivad nad olla meie vastu nii et me peame väga ettevaatlikult käituma ja reageerima nii kiiresti kui võimalik. püüda anda neile vastuseid, mida nende avalik arvamus Euroopalt ootab. Nad tahavad tõendit selle kohta, et me oleme Liibüas kohal. Neil on hea meel näha Euroopa liikmesriike, Euroopa Liidu eh, lippu lõppu Liibüas. ma tahtsin teile midagi näidata, see ongi see esimene vaba ajaleht, mis nad Benghazis avaldasid, nagu te näete. tegemist on väga lihtsa lehega, usu mind, nad nutsid, nad olid nii uhked selle esimese vaba ajalehe üle tegemist on ilmselt esimese vaba ajalehega kogu riigis. palve toetada piirivalvet on väga oluline. sellel ei ole midagi pistmist Frontexi operatsiooniga me peame ehitama üles nende enda tollisüsteemi. Neil ei ole mingisuguseid tolliagentuure. Egiptuse poolel on väga hästi välja arenenud tollisüsteem, kuid niipea, kui te piiri ületate, Liibüasse sisenete, siis olete ei kellegi maal, keegi ei küsi teilt, kust te tulete, mida te teha tahate, kas teil on pass, viisa või mida iganes. liibüalased peavad oma tollisüsteemi uuesti üles ehitama uus tollisüsteem aitab kaasa Frontexi operatsioonidele. tahtsin teile öelda veel, et meile jäi mulje kolmandate riikide kodanike kohta, et nad võivad äh, riiki tagasi pöörduda, kui äh, sõda on läbi. me küsisime selle kohta, mida liibüalased arvavad nende poole miljoni inimese kohta, kes riigist lahkusid, kui olukord keeruliseks muutus. meile jäi mulje, et liibüalased on tagasipöörduvate inimeste koha pealt väga mures, nad on mures väga suure arvu äh, nii-öelda Aafrika päritolu inimese kohta, kes, keda Gaddafi palkas ja kes on väga vaesed. tegemist on Gaddafi palgatud tööjõuga, kes teevad musta tööd ja kes võivad väga kiiresti tagasi pöörduda Liibüasse. tulevikus võib see olla probleemiks, sest nad nii et äh, liibüalased püüavad äh, kolmandate riikide kodanike äh, sissevoolu Liibüasse võimaluse korral piirata. ma ei tea, kas ma jätsin mõne küsimuse siin vahele, kuid ma püüdsin siiski kõigile vastata. Eh, eh, suur tänu igal juhul teile selle esmase, eh, esmase ülevaate eest, first time account, nii nagu me korralikus prantsuse keeles ütleme. ja ma arvan, et Äh, meil oli väga kasulik äh, see, et me saime täna kohtuda välisteenistuse erinevate inimestega. täiesti selge on see, et tegemist on teemaga, mis, millega me veel äh, lähinädalatel kahjuks peame edasi tegelema. ja ähm, me hindaksime väga kõrgelt seda, kui te soostuksite uuesti meiega kohtuma äh, Eh, selleks, et meil oleks parem ülevaade olukorrast koha peal, et see oleks teiepoolne tõesti selline operatiivpanus eh, selle, selle koja töösse, suur tänu teile! Euh, kallid kolleegid me lõpetame meie tänase koosoleku ühe teise teemaga. meie allkomisjon peab koostama oma arvamuse, tema meie allkomisjon peab esitama libekomisjonile oma arvamuse Euroopa Liidu terrorismivastase poliitika kohta ja proua Ankisse, kes on meiega, kes on selle arvamuse raportöör ja üks tehniline meeldetuletus. Eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas mai ja kahekümne viiendal eh, mail ahvetis hääletatakse seda raportit. ja juuli täiskogu istungile läheb see siis. Need need on siis need kuupäevad, mis seda arvamust puudutavad ja nüüd palun proua Ankisse. Uh, thank you uh,. <clears throat> Please allow me to sketch a few comments about the aitäh! lubagu mul teha mõningat kommentaarid tausta kohta. dokumenti koostamise lähtealuseks on võitlus terrorismi ja terrorismi radikaliseerumisega. ma otsustasin eeskätt keskenduda oma tähelepanu komisjoni teatises toodule. me räägime siin vastavastest eelarveridadest insti-, erinevate institutsioonide tegevusest. siin on ka teisi aspekte, mis te mängivad teatud rolli. olen arvamusel, et see on oluline meie alakomisjonis töö seisukohalt mis puudutab seda raportit, siis mul on proua Intvelti töö suhtes teatud kahtlusi. ma ei usu, et selle, tema dokumenti on võimalik praktikas rakendada ilma seejuures turvariske esile kutsumata. tema raport on pühendatud radikaliseerimise terroristide värbamisvastasele strateegiale, aga mul on seda dokumenti lugedes kogu aeg niisugune tunne, et dokument on tegelikkusest väga kaugel. mulle tundub, et selles osas liikmesriigid pole nõus loovutama tundliku iseloomuga informatsiooni. see niisugune tegevus ei leiaks kusagil positiivset vastukaja ilmselt äh, pole võimalik nii palju infot jagada, sest see kujutaks endast järjekordselt turvariski. seetõttu tundub mulle, et oleks arukam, kui me keskenduksime pigem komisjoni teatisele ja mitte proua Intveldi raportile minu seisukohavõtu kirjalik versioon on valmis. ma püüan selle kiiresti suuliselt kokku võtta. esiteks on oluline rõhutada, et terrorism on ülemaailmne probleem ja ei püsi mingite kindlate riikide piirides. seetõttu tuleb terrorismi vastu võidelda ühiselt me peame selle nimel kõikide meie käekatsutav, käe, käe, käepärast olevate vahenditega võitlema. me peame e, tegema, me peame korraldama teatavate eriteenistuste juhtidega eraldi kuulamised, sest olen korduvalt kuulnud, et sõjalise teabe omamine on erakordselt tähtis. kui me soovime terrorismi vastu võidelda. seda tahtsin siinkohal eraldi rõhutada. teiseks selleks, et äh, lähtuda siiski, läheneda asjale siiski globaalselt. Äh, peaksime sõnastama selgemalt meie ees seisvad ülesanded. selleks, et äh, meie julgeolekustruktuurid saaksid paremini töötada. minu meelest ei ole ülesanded hetkel piisava selgusega sõnastatud. me ei tea tegelikult täpselt, kuidas peaks äh, julgeoleku vallas koostöö toimuma. kuid samas on niisuguse koostöömehhanismi toimimine erakordselt oluline selleks, et terrorismi vastane võitlus oleks efektiivne nagu juba öeldud, on tegemist nii sise- kui välisjulgeoleku küsimustega. on oluline, et Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit teeksid selles vallas sisulist koostööd see, mis puudutab terrorismivastase võitluse finantseerimist, siis eh, see peab hõlmama eh, ka Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelist koostööd. Eh, eeskätt peaks selline koostöö olema tõsine ja laiaulatuslik riikidega, kes kannatavad kõige rohkem terroristide all lisaks sellele, kuivõrd tegemist on globaalse probleemiga, tuleks teha senisest tõhusamat terrorismivastast äh, tööd ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni raames. Äh, veel pean ma oluliseks, et, et selgemini, senisest selgemini oleks välja toodud äh, kriminaalkuritegevuse, organiseeritud kuritegevuse äh, ja terrorismivastane seos, et me näitaksime selgemini ära, mm, kui suures osas tegelikult finantseerivad terroriste organiseeritud kurjategijad, organiseeritud kurjategijad. selge on see, et me peame analüüsima tendentse, mis puudutavad äh, terrorismi arengut, sest terrorism kui selline on organism, mis ei seisa paigal, vaid areneb pidevalt edasi. me peame olema terrorismivastases võitluses öö, äh, asjal kannul, me peame hoidma kätt pulsil Äh, mõistmaks, et äh, terrorism ja selle alaliigid pidevalt mitmekesistuvad, et äh, terroristid kasutavad väga osavalt ära interneti võimalusi. ja selles valguses omandavad valitsusvälised organisatsioonid ja vabaühendused senisest suuremat rolli, sest nende abil on võimalik Eh, terrorismivastase võitluse eesmärke paremini saavutada. Need olid need olulised momendid, eh, mida ma oma seisukohavõtus eh, kirja panin, kindlasti saate kõik põhjalikumalt selle dokumendiga ka ise tutvuda. kui rääkida nüüd pahest praktilisest asjast, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas mai, kuid hääletus toimub kahekümne neljandal mail ja nüüd on meil üks väike probleem. mina äh, kuulun Euroopa Liidu ja Iisraeli delegatsiooni ja olen saanud küllakutse külastada Knessetit ja siis mul on tõeliselt kahju, et ma ise, ehkki olin äh, igati valmis seda seisukohavõttu koostama, ei saa sel ajal olla Brüsselis, kui toimub hääletamine loomulikult võin ma Rahvapartei nimel saata ka esindaja sedesse, sest olen seda küsimust väga varases hetkes peale ette valmistanud ja ma ei tahaks sugugi eh, Iisraeli poolset Knesseti külastuskutset tagasi lükata, tänan. suur tänu, mis puudutab äh ajakava, siis kahekümne viiendal mail Ahvetis hääletatakse, aga sõnavõtud ja arvamuste vahetus leiab aset varem, siis perioodil kolmandast maist kuni kahekümne viiendani. aga nii, et meil on kindlasti võimalus arutada seda ja öö, teie osalemine selles on väga tähtis, aga et see, et oleksite nüüd selle hääletamise päeval kohal, see ei ole nii tähtis. härra Koltsieri, palun. Io sostituisco kollega. suur tänu. ma asendan oma kolleegi Jaanetsit, kes on variraportöör seoses selle raportiga. ma piirduksin mõningate märkustega. selle arvamuse üldine skeem öö, äh, on minu jaoks vastuvõetav, aga ma tahaksin esitada meie raportöörile küsimuse, et kas teatud et kas ta on valmis, arvesse võttes seda, mis terrorismivastase võitluse koordinaator on öelnud, kas ta on valmis sellist sellisteks jõulisemateks seisukohavõttudeks äh, just selles osas, mis puudutab terrorismivastase võitlusega tegelevaid organisatsioone, sellepärast minu meelest äh, ei ole praegune see raport eriti veenev. kas meie raportöör ei arva, et tema arvamust peaks rikastama just sellise välise mõõtmega? edasi viidatakse komisjoni teatisele meie allkomisjoni jaoks võib-olla võiks olla kasulik ka viide sellele komisjoni teatisele. suur tänu ja proua Lusing, palun. Äh, äh, aitäh, härra esimees. aitäh, proua Angis. mul on kaks märkust. kõigepealt ma leian, et teie seisukohavõtt, mis jätab täielikult tähelepanu mittesõjalised terrorismi vastuse võimalused. ma tahaksin isegi mõistes, et jään vähemusse, rõhutada, et terrorismi esialgsete põhjuste vastu võitlemine on seotud vaesusega. see esialgses raportis seda momenti ei sisaldunud mis puudutab teiste riikide pidevat sekkumist, sealhulgas Euroopa Liidu riikide, Euroopa Liidu liikmesriikide pidevat sekkumist omapoolsetes majanduslikes huvides, siis see on minu arvates asi, mis on äärmiselt murettekitav. kui me räägime julgeolekureformist ja julgeolekuküsimuste spetsiifilisest lahendamisest, siis tuleks leida teistsuguseid võimalusi äh, terrorismivastaseks võitluseks. kui me räägime turvatsoonist Pakistani ja Afganistani vahel, siis me näeme, et see, sellise tsooni loomine ei äh, taga alati äh, terrorismile piiri panekut kui me räägime aga sõjaliste vahendite kasutamist Euroopa Liidu piires, siis ma ütlen täie selgusega, et minu fraktsioon on sellele vastu, sest kujut-, sest see kujutab endast tõsist ohtu Euroopa demokraatiale. suur tänu, proua Gomes, palun. Äh, tahaksin tänada proua Ankist selle raporti eest siin on väga olulisi ja huvitavaid asju, mis täiendavad proua Antelt Veldi raportit. ma arvan, et on väga oluline, et meie, kes me peaksime olema need, kes on tähelepanelikud julgeoleku küsimustes. me peaksime olema ka need, kes rõhutavad seda, et me ei saa võidelda terrorismi vastu, kui me õõnestame omaenda väärtusi ja eriti demokraatlikke ja õigusriigi väärtusi õõnestades anname trumbid kätte terroristidele. ma arvan, et julgeoleku seisukohast ei tee mingit kahju, kui me seda liini rõhutame, eriti kui me võtame arvesse äh, juba tehtud vigu ja et terrorismivastane võitlus on tugevdanud terrorismiorganisatsioonide narratiivi. ma hindan seda viidet, mis on siin tehtud Euroopa Liidu USA leppele ja teistele olulistele programmidele. ma arvan, et ja ma tean, et liibe komisjon jälgib selle rakendamist väga tähelepanelikult. ma arvan, et me peame kogu neid äh, terrorismivastase võitluse ja organiseeritud kuritegevuse vastase konvent-, võitluse konventsioone jälgima, nende rakendamist jälgima, kuidas neid rakendatakse, sellepärast et minul on äh, kõhklusi mitme liikmesriigi käitumise suhtes, kaasa arvatud iseenda oma suhtes, et me ei täida oma kohustusi ja seetõttu me ei võitle tegelikult terrorismi vastu, see on seotud teiste tõsiste probleemidega. ja kuni me ei võitle offshore ettevõtete vastu, siis me ei tee korralikult oma tööd terrorismivastase võitluse alal ja me ei aita kodanikke. toetan proua Ankist, kes ütles, et on vajadus tsiviilluureorganisatsioonide ja sõjaväeluureorganisatsioonide järele. ma arvan, et meie riiklikud terrorismi vastase võitluse struktuurid on läbi imbunud rivaliteedist erinevate liikmesriikide, erinevate agentuuride vahel tsiviilisikute ja sõjaväe esindajate vahel, tsiviilisikute vahel eraldi. ma arvan, et äh, meie koda peaks panustama valitsuste töösse, sest olukorda tuleb kontrollida, sest muidu me ei saa tõhusalt võidelda terrorismi vastu kui riiklikud agentuurid ei tee koostööd Euroopa tasandil ja me saam- ja ka mitte riiklikul tasandil. ma olen kindel, et mm, minu riigis toimuv olukord, millest ma siin räägin, ei ole ainuke. me tahaksime et meil oleks ligipääs sõjaväe informatsioonile, aga nemad jälle ei taha seda. lubage, et ma vastan oma emakeeles, ungari keeles. E, niimoodi ma saaksin vastata kiiremini ja täpsemalt. E, mis puudutab härra Kotsieri esimest sõnavõttu, esimest küsimust, et ma ei saanud päris aru, mida te mõtlesite selle välise mõõtme all et äh, see maht, mis mul on lubatud selle, äh, selle arvamuse jaoks, see on väga piiratud ja selles tekstis te leiate viite välismõõtmele ja siin viidatakse ka nendele piirkondadele, mida see puudutab. ma olen valmis detailsemalt äh, seda käsitlema, aga mul kahjuks ei ole lihtsalt rohkem mahtu minu käsi-, kasutuses mida ma päris hästi aru ei saanud, mida, millest ma päris hästi aru ei saanud, oli see, et miks me et meil on äh, proua Intveldi raport ühelt poolt meie käsutuses ja ma arvan, et meie allkomisjoni seisukohalt ei ole see dokument eriti äh, asjakohane komisjoni teatis, nii et ainukese või vabandust, et ainukeseks lähtepunktiks, mis meil võis olla, oli komisjoni teatis terrorismivastase võitluse kohta. ja e, lisaks sellele muidugi ma võin ise välja töötada terrorismivastase võitluse tegevuskava, aga see ei oleks nüüd ka eriti asjakohane. mis puudutab välismõõdet, siis ma arvan, et minu tekstis on väga mitmeid punkte, kus räägitakse nii sise- kui välisjulgeolekust. ma olen äh, täiesti valmis äh, koostama pika uurimuse kõige selle kohta aga samas reeglid on sellised, et meie poolt koostatud arvamused, äh, neil on oma piirid. edasi, mis puudutab äh, või arengutegevust ja arenguabi siis selles osas ma võin öelda, et tegemist on äh, väga tähtsa teemaga eh, nii humanitaarseisukohast kui vaesuse võitmise, vaesuse vastu võitluse seisukohast. aga samas ei, eh, ei ole väga lihtne seda Eh, nii täpselt ja ulatuslikult eh, sellistes tekstides, nagu see arvamus käsitleda, aga ma olen igati valmis selle teema siia sisse tooma. proua Gomes, eh, ma olen nõus enamusega teiepoolsetest märkustest, nii nagu me oleme, nii nagu ma olen seda ka öelnud siis, kui me rääkisime keemilistest ohtudest kiir-, kiiritust ja nii edasi. et minu probleem Intveldi raportiga ja millest me oleme ka libekomisjonis rääkinud, on see, et meil on ühelt poolt julgeoleku küsimused ja teisalt andmekaitse, et kuidas leida nende kahe valdkonna vaheline tasakaal muidugi täiesti selge on see, et on olemas lisaks meie ideel, ideedele veel ka teisi ideid. tihti on inimesi, kes räägivad äh, ainult andmekaitsest, aga seda just arvestades ähm, meedia huvi, aga kes samas Euroopa kodanike turvalisust sugugi või julgeolekut arvesse ei taha võtta, aga samas äh, Äh, on see sama tähtis kui õigus, et äh, sinu isikuandmeid äh, kaitstakse. ma olen omalt poolt esitanud neliteist küsimust proua Intveldile, et kuidas ta näeb öö, oma poolt välja pakutud projektide tulevikku, aga ma ei ole temaga, tema poolt saanud mitte mingisugust vastust. näiteks see, mis puudutab seda, et me vaataksime äh, Äh, millised on luuretegevusega ja mm, seonduvad kulutused liikmesriikides. Euroopa Parlamendil ei ole mitte mingisugust pädevust või võimalust tutvuda selliste teenistuste kuludega või sellega kur-, kursis olla edasi koolitusega seonduvad küsimused. ja see, et äh, keskendutakse just ühele aspektile, nii nagu ma ütlesin, et äh, keskendutakse põhiliselt äh, andmekaitse aspektil, aga see mõjutab jälle omakorda tugevalt seda valdkonda, mis seondub kodanike julgeolekuga ja siis ma lisaksin siia veel ka PNR-i küsimuse. me oleme äh, kohtunud Europoliga ja osa saadikuid nõudis sellist informatsiooni ja neid andmeid, aga samas ma ei ole kunagi kuulnud Äh, sellest, et kuidas täpselt määratletakse seda, et kuidas mingisuguseid andmeid saada, kuidas sellist operatiivteavet saada. aga samas ei tohi ka kedagi ohtu seada läbi selle, et me võimaldame kõigile juurdepääsu sellistele andmetele ja ei tohi unustada ka, et äh, salateenistuste oma, omavahelist äh, rivaalitsemist. ja tihti muudab selline rivaliteet väga keerukaks äh, nende omavahelise koostöö või naaberriikide omavaheline koostöö selle, omavahelise koostöö selles valdkonnas aga ma olen valmis kõiki kuulama ja vajadusel ka need valdkonnad siia sisse kirjutama. nii et ma tuletan veel kord meelde, et enne kolmandat maid tuleb esitada muudatusettepanekud ja kahekümne neljandal mail arutame seda siis veel oma komisjonis, sede komisjonis. nii et sellega on meie tänane koosolek lõppenud. homme kohtume me Serbia parlamendi delegatsiooniga, kellega me räägime julgeoleku ja kaitse küsimustest ja homme alustame üheksa kolmkümmend.